Good afternoon everyone. nii, tere pärastlõunat ja tere tulemast meie kohtumisele. kõigepealt tuleme eh, teadaannete juurde, esimehe teadaanded, eh, esimese päevakorra päevapoole ajal meil ei olnud kuulata aega neid teadisi. kõigepealt majandusdialoog Äh, nii et Hollandiga, Moskovitšiga pidi toimuma see kohtumine, aga paraku nad ei saa tulla. neljapäeval, neljateistkümnendal novembril see dialoog ja mõttevahetus saadikutega äh, paraku jääb ära ja me oleme teisele veebruari lükanud selle kohtumise ja vabandust, kaheteistkümnendasse veebruarisse pärastlõunasse sellise kohtumise nüüd väliskomisjoni külaskäik Šveitsi, Šveitsi parlamenti eh, toimub kolmapäeval, kolmeteistkümnendal novembril, kakskümmend viis liiget on seal ja nad tahavad ka meiega kohtuda, libega ja imkoga. ja need meie majanduskomisjoni liikmed, kes on Šveitsiga suhetest huvitatud, Äh, nagu maksuküsimused, arestitud mm, äh, varad ja pangandusliit, tulge kohtumisele, neid teemasid seal arutatakse äh, kella üheksast kümneni ja see on kolmeteistkümnendal novembril. ja EKONi sekretariaat saadab teile e-posti teel ka informatsiooni selle kohta õige pea välja. nüüd, mis puudutab kolmepoolseid trilooge, siis kahekümne teisel oktoobril toimus Strasbourgis eh, ja seal räägiti sekkumistest ja eh, nimelt eh, ettevaatusabinõuna rekapitaliseerimine ja paindlikkus ja muud stabiliseerimisvahendid samuti kolmandad riigid ja sellega seonduvad teemad leiavad käsitlemise kaheteistkümnendal novembril toimub järgmine. nüüd Omnibussi käsitlev triloog toimus kahekümne neljandal oktoobril neljapäeval päeval ja edasi liikuda üheski küsimuses ei õnnestunud ja parlamendi meeskond tegi mitmeid kommentaare eesistuja viimase teksti kohta, sealhulgas ka pikaajaliste garantiide kohta ja paluti selgitusi juurde öö, nendes küsimustes ja komisjoni esialgne reaktsioon oli positiivne. eesistuja samas väljendas muret, et mis tahes edasised muutused võivad paketi tasakaalust välja viia ja veel muid teemasid arutati, eh, kus saadi positiivset tagasisidet eesistujalt. kolmeteistkümnendal eh, omnibus trialoog on kolmeteistkümnendaks novembriks kavandatud. ja nüüd neljateistkümnes päevakorrapunkt. see on nüüd tõesti kriisiriikide edu ja nurjumine meie tänase kuulamise teema ja selliseid kuulamisi toimub meil regulaarselt aga äh, antud juhul me ei saa seda tänast kuulamist arutelu mingiks ametlikuks kuulamiseks äh, pidada me oleme palunud et saaksime koostada omaalgatusliku raporti Eh, mida teeb, selle kohta, mida teeb komisjon ja IMF programmialustes riikides ja see meie tänane mõttevahetus võib olla siis panuseks selle raporti koostamisse pärast seda, kui selle koostamiseks on luba antud. nii et ma tervitan nüüd kõiki sõnavõtjaid ja eh, ettekandjaid ja tahan meelde tuletada, et selle kuulamise eesmärgiks on lihtsalt läbi vaadata, analüüsida eh, seda edu, mis on toimunud programmi riikides ja ka neid turjumisi, mis on seal toimunud. ja eh, majanduspoliitika lühiajalised eh, tagajärjed võivad olla teistsugused kui pikaajalised tagajärjed, nii et Euroopa Liidu lähenemisviisil on abi sellest, kui kõik toimub läbipaistvalt eh, ja analüüsitakse seda, millised meetmed millises kontekstis tulemusi annavad. meil on kaks paneeldiskussiooni, esimeses paneeldiskussioonis me arutame eh, pangandussektori ja eh, riigi vahelisi seoseid ja teine paneeldiskussioon on meil ka. ja kõigepealt kuulame eksperte ja siis on äh, catch the eye. Äh, ja me arutame kõige lõpuks veel ka IMF-iga, Euroopa Komisjoniga, Euroopa Keskpangaga neid samu teemasid ja te teate ka, kes meie esindajad on ja kõigepealt saabki sõna härra Paul Jorion, kes on Vrie ülikoolist Brüsselist. professor Jorion, teil on viis minutit sõnavõtuks. no excuse me, you can, you can stay there, okei okay?? So five minutes Should I start? Can I be heard? kas mind kuulatakse? kõigepealt ma tahan teile meelde tuletada, et mulle öeldi, et mul on kümme minutit. kas see äkki on nii? härra professor, jah, teil on kümme minutit. ma tänan Eh, jah, ma räägin euroala tulevikust intressimäärade seisukoha pealt. euroala tulevik eh, on loogiline probleem ja kui me seda probleemi ei lahenda, siis vähemasti me peame selgitama neid küsimusi eh, ja võib-olla tegema seda riigi võlakirjade intresside seisukohast, ma pean silmas euroala võlakirju jah. euroala asutajad, isad eeldasid, et euroalas hakkab olema üks äh, intressimäär, kui tegemist on ühesuguse tagasimakse tähtajaga, nemad ei näinud ette seda, et tõesti liikmesriikidel tekivad ähm, makseprobleemid ja võlgade tagasimaksmisega suured äh, mured ja nüüd on riigiti väga erinevad võlakirjade eh, intressid ja see on tõesti väga alarmeeriv. kõigepealt ma räägin teile, millest siis need võlakirjade intressid koosnevad. euroala võlakirjade puhul tuleb kolme komponenti käsitleda, mitte ainult eh, majanduslikke, vaid ka poliitilisi asjaolusid on vaja euroala liikmete puhul arvesse võtta. kõigepealt likviidsuspreemia, siis krediidipreemia ja ka konverteeritavuse preemia on need komponendid. ja kui tegemist on tagasimakse tähtajaga võlakirjadega, siis tuleb neid kolme elementi alati silmas pidada, isegi kui eh, krediidipreemia ja konverteeritavuse preemia mõnikord on nullväärtusega likviidsuspreemia on üks osa intressimäärast ja kajastab seda, et võlainstrument ei ole raha kui seesugune, vaid on kaup mis konverteeritakse rahaks mingil ajahetkel tulevikus ja likviidsuspreemia on see hind, eh, mida väljendatakse intressimäärana ja likviidsuspreemia teatud tagasimakse tähtaja puhul teatud valuutas eh, kajastab eh, ühelt poolt võla usaldajate, teiselt poolt eh, võlgnike, laenuvõtjate vahelist tasakaalu. ja see, kui pakkumine nõudlust eh, ületab või kui nõudlust pakkumist ületavad, siis sõltuvalt sellest toimub konkurents kas võlausaldajate või laenuvõtjate vahel. ja sellised eh, erinevused kasutatakse ära näiteks arbitraažitehingutest lihtsalt valuutade vahelisi konverteerimise eranõusi on võimalik ka tehingutes ära kasutatakse. nüüd krediidipreemia. see on nagu kindlustuspreemia, see tähendab seda, et põhisummale lisandub veel krediidipreemia ja on ka spetsiifiline turg krediidipreemiatele nimelt krediidiriski vahetustehingud nüüd, mis puudutab konverteeritavuse preemiat, siis see hõlmab seda riski, et kui äh, avansseeritakse raha ühes valuutas, siis vahepeal või toimub devalveerimine ja tagasimaksmine toimub juba teises valuutas, näiteks ollakse trahmale või naelale või eskuudole naastud äh, riigis. ja nüüd riigi võlakirjade intressid euroalas. euroala on just nii, äh, et erinevad intressimäärad on riikide võrakirjadel. sellele vaatamata tagasimakse tähtaeg on neil üks. euroalas likviidsuspreemia öö, äh, ka on tihtipeale, et äh, ka konverteerimise preemia on null ja krediidipreemia null ja üks selline riik, kus need kaks viimast nullid on, on Saksamaal. ja kapitaliturud leiavad, et ei ole mingit ohtu selles, et Saksamaa võiks euroalast lahkuda ja leitakse, et Saksamaa on see viimane, kes veel püsima jääb, isegi kui euroala peaks koost lagunema ja sellepärast mingit konverteeritavuspreemiat ei panda Saksamaa võlakirjadele otsa. kahekümne seitsmenda sept-, septembri artiklis aastast kaks tuhat kaksteist artiklis räägitakse, räägib George Soros sellest, e-, et Saksamaa peaks euroalast liikuma, aga kui tõesti selline stsenaarium peaks realiseeruma, siis sellisel juhul tõesti see konverteeritavuse preemia läheb otsa Saksamaa võlakirjadele, aga sellisel juhul on see negatiivse väärusega ja sellepärast, et arvatakse, et euro on nõrgem kui eh, taassündinud Saksa mark. Eh, nüüd, mis puudutab võib pidada Saksamaa võlakirjade intresse baasintressiks ja võrrelda seda teiste riikide võlakirjade intressidega, aga sinna juba lisandub teiste riikide puhul ka krediidi ja konverteeritavuse preemiad ja kui ohtu ei ole, et riik lahkub euroalast, siis on konverteeritavuspreemia ka null, aga kui selline oht tekib, siis hakkab see kohe, see konverteeritavuse preemia tõusma. nüüd et eh, kui ei arvatakse, et riik ei suuda oma finantskohustusi täita ja põhisummat maksta, intresse maksta, see tähendab seda, et kohe hakkab krediidipreemia eh, riigi võlakirjadel kasvama. ja eh, tuleb arvestada ka, kas on solidaarsust eeldada teistelt euroala liikmetest või sunnitakse riik kiiresti lahkuma euroalast ja siis juba mm, lisandub ka konventeeritavuse preemia ja see tähendab seda, et riigi oht maksejõuetuks muutuda süveneb veelgi, sest teised riigid siis peavad otsustama, kas päästa see riigi võõrakirjad või mitte ja nüüd ma tulen siin mm, riigi ja panga vahelise seose juurde Jans Weidmann, Bundespanga president, on juhtinud tähelepanu ühes hiljutise artiklis kolmekümnendal septembril Financial Timesil sellele seosele ja ütleb, et see on tõesti katastroofiline side, mis on riigi ja pangandussektori vahel. ja kommertspangad armastavad väga oma riigi võlakirju, kui ja see on täiesti paradoksaalne, et kui koduriigi pank näeb, et krediidipreemia ja konverteeritavuse preemia, kui tegemist on oma riigi võlakirjadega, on kasumlik. ja on teada, et kui pangad muutuvad maksejõuetuks, riigi võlakirjadega on probleeme, siis tuleb riik appi ja vabastab pangad kohustustest, kas maksumaksja rahaga või mitte. ja konverteeritavuse preemiat ju samuti mm, on võimalik neid kasumlikuna käsitleda ja sellised negatiivsed tagajärjed on täiesti aru vastuvõetamatud Äh, riigi saab, äh, pangad saavad riigi võlakirju, oma riigi võlakirju piiramatult soetada ja sellisel juhul ei äh, kohaldata ka selliseid kapitalinõudeid mm, neile. Need on nullilähedased. ja kommertspangad ja riigi keskpank on omavahel seotud, neil on ühine saatus ja kui riigi võlakoorem suureneb, siis on nagu riik kommertspankade äh, kiiluvees ja tekib selline allakäigu trepp ja see mõjutab öö, äh, ohtu, et riik muutub äh, maksujõuetuks, tema majandus kannatab ja tema võlakoorem üha kasvab. palun lugege aeglasemalt, sest tõlgid ei suuda teiega järge pidada. ma arvan, et tõlkidel on koopia minu tekstist. sellele vaatamata nad ei suuda teie tempost kinni pidada. võib-olla minu sõnavõtt ka keeruline nii et järelduste juurde tulen nüüd on euroala väljavaated terve rida üritusi sai alguse talvel kaks tuhat üheksa kreeka iirimaa portugal seejärel hispaania itaalia said järjestikku kõvasti kannatada finantssektoris ja esimese kolme riigi riigivõlg oli vaja lahku eraldada kapitaliturgudelt ja krediidipreemiad ja konverteeritavuspreemiad kasvasid nii suureks et need riigid ei suutnud enam tagasi maksta neid intresse, mida turg neilt nõudus. ja euroala võttis IMF-iga ohjad enda kätte. Iirimaa ütleb, et ta saab jälle pöörduda ise kapitaliturgude peale, seda detsembrikuus kaks tuhat kolmteist ja nüüd siis sellisel juhul ainult Kreeka ja Portugal vajavad edasitoetust ja Küpros on piiripealne juhtum. nüüd küsimus, mis jääb üles, on eh, euroala maksujõulisus tervikuna ja tähtis on eh, nüüd, et kas prognoositavas tulevikus eh, maksujõulised riigid euroalal suudavad üheskoos toetada neid riike, kes on kaotanud juurdepääsu kapitalturgudele sellepärast, et krediidipreemiad ja konverteeritavuspreemiad mida kapitaliturud nendelt riikide võlakirjadelt nõuavad on liiga kõrged nii et euroala küsimus on nüüd et kas solidaarsus mida maksujõulised riigid on üles näidanud jätkub tagamaks ja tagab ka kogu ala maksujõulisuse kui kõik läheb hästi see positiivne stsenaarium on et et eh, finantskontekst jääb tugevaks ja ühe riigi krediidipreemia kasv ja konverteerituvuse kasv ei kalluta kaalukeelt ja et kogu euroala finantstasakaal jääb püsima, aga seda peab analüüsima uusi asjaolusid arvesse võttes. ja kõige positiivsem stsenaarium praegu euroala jaoks on see, kui kõik jääb stabiilseks. aga äh, äh, see negatiivne äh, stsenaarium on, et kui maksejõuetud riigid haaravad kaasa ka maksujõulised riigid ja kuidas siis talitada, millised on need alternatiivid? esimene alternatiiv on luua vähendatud eh, euroala väiksemal arvul maksujõulistest riikidest ja eh, lahkuvad siis euroalast maksujõuetud riigid, eh, kes naasevad omaenda vana väär, vääringu juurde ja devalveerivad selle ja äh, taastavad oma finantssuutlikkuse ja alustavad nii-öelda puhtalt lehelt ja teine variant on euroala üldine eh, kohustuste mittetäitmine planeerida, restruktureerida eh, euroala võlad ja võlad ühendada euroalas. aga see nõuaks juba Äh, föderalismi ja seda õige koha, kohe, sellist föderalismi finants, eelarve ja pangandusküsimused ja see lahendaks ühe korraga mm, kõik tingimus, kõik, äh, kogu ebastabiilsus euroalas. suur tänu. annaksin nüüd härra Kosesile sõna, kes juba on sõna soovinud oh.. suur tänu ma muidugi võin muutuda siin natukene ebameeldivaks, ütleb kõneleja, aga ma tahaksin tuletada teile meelde, et me ei ole siin mingisugusel teaduslikel äh, konventidel kokku tulnud, me oleme siin rahvaesindajad, me püüame aru saada, mis sisuliselt toimub ja me püüame siin spetsialiste küll kaasata äh, aga minu arust ei ole mitte mingisugust mõtet, et kantakse ette tohutu üleheli kiirusel mingisugune kõne, tõlgid ei jõua sellega sammu pidada, isegi siis, kui neil oli tekst juba olemas enne, mis on ja suurepärane, aga tähtis on see, et me saaksime aru, mis üldse toimub. ja see aeg, mis on meile siin ette nähtud, eh, kuigi siin juba ongi üle aja mindud ka, peaks eh, meile üldiselt äh, andma mingisuguse sõnumi selle kohta, kui kiiresti me võime rääkida, et mitte ei ole mõtet siin lihtsalt äh, sellist äh, ülehelikiiruse kõnet pidada, millest ma midagi aru ei saanud. nüüd siin äh, kolleeg juba ütles, mis öelda vaja oli, ma arvan, et meile ei aita eriti midagi kaasa see, kui me räägime siin kriisi juhtimisest ja kuuleme mingisuguseid teoreetilisi stsenaariumeid Äh, muidugi professor Jorioni stsenaariumid siin mõlemad on minu arust täiesti utoopilised, euroala on väga poliitiline, sügavalt poliitiline probleem, seda ei saa teaduslike alternatiivsete ähm, äh, stsenaariumitega siin vastutada, ei seda, et A äh, riigid lahkuvad Eurotsoonist või B, et Eurotsoon lakkab olemast. see ei ole ülesanne, mis meie ees seisab, olgem palun realistlikumad ja rääkigem sellest, millistes tingimustes on võimalik, et need riigid, kes võtsid liiga suuri võlgu minevikus, leiavad jälle tee äh, tasakaaluka rahastamise ja eelarvestamiseni. professor Jorion ütles alguses juba, et äh, meil on vaja võlgu äh, mõistlikul moel juhtida, see tähendab seda, et äh, väljaminev ja sisse tulev raha peab olema tasakaalus ja äh, kuidas äh, võlgu administreerida. Äh, teadlaste vastused Jaapani ja USA võlgadele siin, noh, meil ei ole võimalik siin leida niimoodi enda jaoks alternatiivseid stsenaariumeid ja seetõttu ei ole teie esinemine proportsionaalne. suur aitäh, härra Langen, ma arvan, et te tahtsite äh, debatti siin äh, lisada midagi härra Kossees äh, võttis siin ka sõna, olge hea, professor, võtke arvesse eelkõnelejate sõnu ja teil on pärast debatis veel võimalik sõna saada. nüüd annaksin ma sõna äh, professor Fernandesele ja palun olge hea, pidage kõneajast kinni, kümme minutit on teile ette nähtud. ja ettevaatust kõnelemise tempol, sellepärast et tõepoolest tõlkega peame siin tööd tegema okei okay,, Derek? okei okay,, thank you, thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, ja püüan rääkida siis äh, meil mõõduka tempoga ja piisavalt valjusti, et inimesed kuulavad. Lähen siis kohe oma jutupunktide juurde ja ma ei hakka siin äh, nüüd väga suurt sissejuhatust tegema. kõigepealt selle paneeli pealkiri mis räägib äh, siis kriisiriikide edulugudest ja läbikukkumistest, äh, minu arust näitab juba kätte meile, milline on Eurotsooni põhjapanev probleem, mitte sellepärast, et teatud riikides on kriis, aga et Euroopa Rahaliidu disain ja kokkupanek on olnud valedel alustel. Äh, praegu ei ole Euroopa Rahaliit sellisel moel jätkusuutlik, hoolimata sellest, et turgudel on nüüd väga mõnus ja hea äraolemine, vähemalt lühiajalises perspektiivis. tahaksin lühidalt teile mm, teha mõningad märkused selle kohta, milline on disaini põhiline probleem praegu. esiteks te ju teate, et Euroopa Keskpanga ümbritseb äh, sõltumatu rahapoliitika. Äh, nende positsiooni on kritiseeritud, aga minu arust see vastus ei ole mitte mingil juhul teistsugune Euroopa Keskpanga äh, tegutsemise keskkond on lihtsalt selline. esiteks ei ole meil Euroopa varasid, mis oleksid riskivabad selleks, et poliitika, mm, rahapoliitika vahendeid äh, välja kanda. kõikidel teistel keskpankadel maailmas on teatud kapitalipuhver või säilitav äh, mehhanism, mis aitab Äh, toetada rahapoliitika alaseid tegevusi, EKP-l samas seda luksust ei ole. ta peab läbi valitsuse võlakirjade oma tegevust äh, rahastama ja puhverdama ning äh, need valitsuse võlakirjad on aina olulisemaks muutunud, nii et neil ei ole võimalik tegelikult euroalas reaalselt midagi rahapoliitika osas muuta. samuti ei ole EKP-l viimase võimuluse laenuandjat, vähemalt ei olnud seda enne siis, kui äh, viimane mehhanism äh, kokku pandi. Ähm, samuti ei ole EKP-l mingisugust äh, pädevust ja võimalust koordineerida eelarvepoliitikat valitsustega ükskõik millised teised Euroopa keskpangad maailmas saavad teha seda, et nad alustavad dialoogi valitsusega ning siis luuakse rahapoliitika, mis ei ole mingisugune allaandev positsioon, vaid nad võtavad arvesse konkreetselt eelarvepoliitikat nendes valdkondades, kus siis rahapoliitika eesmärke täide viiakse. EKP-l jällegi sellist luksust pole. kolmandaks, Euroopa Keskpank, nagu te teate, viib rahapoliitika eesmärke ellu euroala jaoks, aga samas on ikkagi rahvusriikide äh, finantssüsteemi järelevalve ja, ja muud algatused ei ole Euroopa äh, enne seda, kui äh, pa-, äh, Euroopa pangandussektori solveerimismehhanism vastu võeti, ei ole suudetud ühtsetes suunistes kokku leppida ja samuti ei ole meil võimalik kollektiivses tegutsemises kõiki kaasata. ja see on kõik eurokriisi süvendanud tavaliselt äh, kapitali äh, äh, pagemisena majandusraamatutes kirjeldatav fenomen leidis aset ka euroalas ning see tegelikult viitas pankadele, millised on kõige suuremad problemaatilised riigid. just nendest riikidest põgenes kapital ning samas ähm, siis oli riikide valitsuste ülesanne oma finantssüsteemi tervise eest hoolitseda aga seda tehes nad ei öelnud, et mitte et nende koduriigis on kriis, vaid et euroalal on kriis. edasi, eelarvepoliitikat äh, liikmesriikides äh, olid teatud reeglitele allutatud, aga need olid äh, mittesiduvad. stabiilsus- ja kasvupakt seda ei, ellu tegelikult ei viitud, mitte väljapäästmise põhimõte ning äh, väljumine euroalast ei olnud võimalik. tahaksin öelda kokkuvõttes, et äh, stabiilsuse kasvu pakti ei ole ekspost põhimõtetel olnud võimalik üldse ellugi viia. muidugi viimaste kahe-kolme aasta jooksul oleme näinud nende teemade osas olulist edasiminekut, aga endiselt oleme kaugel jätkusuutliku äh, rahaliiduni jõudmisest eurokriisil ei ole mingisugust äh, kestvat lahendust, kui nendest äh, hädadest üle ei saada. resolutsioonid näevad ette igasuguseid asju ja kõik on ju põhimõtteliselt sellega alguses nõus, aga siis äh, käidutakse nii, nagu seda oleks võimalik edasi lükata. on vaja eelarveliitu, on vaja pangaliitu ning on vaja mingisugust tugevamat Euroopa Liidu poliitilist liitu pangandusliit tähendab kolme asja. esiteks ühtne solveerimismehhanism, ühtne järelevalveja ning Euroopa Liidu hoiuste kaitsefond või mingisugune süsteem, mis neid äh, hoiuseid kaitseks. Need kolm on olulised äh, osalised ükskõik millises töötavas pangandusliidus, mida me oleme äh, maailma majanduses näinud Äh, järelevalve osas on nüüd kokku lepitud, aga selleni jõudmine on niivõrd äh, tõkestatud, et äh, turud hakkavad kannatust kaotama, valitsused on endiselt liikmesriikide valitsuste analüüsi all, kaks tuhat neliteist bilansi ja stressitestid, need on kõik väga ohtlikud, kui meil ei ole ühtset fiskaalpidurit ning äh, me äh, loomulikult suurendame probleeme teatud riikide ja teatud pankade jaoks veelgi. ühtne solveerimismehhanism, mis on endiselt, ma ütleksin, lapsekingades, on selline mehhanism, mille üle me siin ikka räägime ja tahaksin äh, rõhutada kahte asja, mis minu jaoks on kõige kandvamad. esiteks, kas kaotusi rakendatakse ühtselt kõigile osapooltele, nagu te teate või olete siin arutamas praegu uus direktiiv kutsub üles, et kaotused tuleb jagada eh, nii võlausaldujatele kui hoiuse, hoiustajatele, täpselt nii, nagu Küprose juhtumil oli. ja Küprose puhul muidugi olid konkreetselt toodud välja see aspekt, et see on üks äh, individuaalne juhtum, mis kunagi ei juhtu, siinsamas aga on nüüd arutatud, et äkki võiks ka teistele riikidele seda rakendada. igal juhul on liikmesriikidel õigus määrata, kuidas nad täpselt konkreetselt kriisi sattunud eh, riigis või pangas neid asju ajavad. esimene, järgmine asi, eh, resolutsioonimehhanism, mis on arusaadav, et seda on vaja, komisjon, täpsemalt konkurentsi eh, peadirektoraat ja peadirektor siin äh, on käitunud justkui pankade solveerimismehhanismi juht euroala jaoks. ei ole maailmas minu teada ühtegi panka ega ühte riiki riiki, kes on kunagi suunanud või andnud äh, pangandus solveerimise ja taaskapitaliseerimise rolli äh, sellisele ametile üle. ainult äh, Euroopa Liit on nüüd praegu otsustanud et see roll tuleb anda konkurentsi eest vastutavale ametile ning äh, seda eeldusel, et riigiabi reeglid on väga olulised. jällegi mitte ükski riik maailmas ei ole pangandus taaskapitaliseerimise ülesannet andnud konkurentsi eest pädevale ametile. ja hoiuste tagamise fond on Euroopa Liidus puudu viimaseks veel. ja ma tahaksin öelda, et nii kaua, kui on eurod hoiustatud eh, heas Hispaania pangas, kui mitte mitmes pangas, siis me arvame, et see vara on vähem väärt kui eh, näiteks eh, sellised varad, mis on hoiustatud halvas Saksamaa pangas. niikaua, kui inimestel on sellised eelarvamused, ei jõua me mitte kusagile. arvestades, et Euroopa Keskpank teeb äh, rahade liigutamise tegevusi, viib läbi kogu euroalas, siis loomulikult on tendents see, et ohustatud vara positsioonist viiakse vara ohutusse keskkonda, isegi kui see pank on halvem kui esimene, sellepärast et riigi maksuvõime on oluline, mitte panga oma konkreetsele nii et äh, bilansi järgi ei hinnata mitte äh, kuidagi pankasid, vaid hoopis selle äh, riigi mõjujõu ja maksejõukuse koha pealt. ja see, niimoodi ei jõua me mitte kuidagi lähemale Euroopa ühtsele hoiustamisskeemile kolmkümmend sekundit tahaksin veel rääkida siin Hispaaniast. Hispaanial on palju probleeme, Hispaania on teinud väga palju eh, Euroopa Liiduga liitumise teel ka valesti, aga niimoodi on teinud ka meie võlausaldajad. ükskõik, kui meil on võlausaldajate ja investorite vahelised usaldussuhted, see on alati probleem. kui me räägime intressimääradest, eh, mis eh, sellistes kõrgustes, mis on viimase viie aasta jooksul äh, Äh, Hispaanias käibel olnud, äh, me ei olegi võimalik rääkida millestki muust kui üleliigsest võla tekkimisest ehk äh, on nad võtnud liiga palju võlgu, ütleme meie, aga samas ei ole olnud intressimäärad elujõulised. nüüd meie keskkond on üleüldiselt süsteem, mis ratsionaalsust ei toeta ja nüüd, kui me räägime Euroopa rahaliidust, siis varem või hiljem Euroopa Liidu rahaliit sellisel kujul murdub ja killustub suur tänu, professor Fernandes, annaksin nüüd kohe härra Langenile siin sõna, härra Pullmann, proua Kleema, Kleeva, härra Sanchez Presedo, härra Sofokles, äh, härra Giorgio ja proua Papadopoulou ja härra Lambert ja kodukorraline küsimus, mina siin tõstatasin kohe või äh, tõstsin kohe käe küsimuse esitamiseks pärast Langenit, aga nüüd ikka sõna ei saa. Teie olete siin kõnelejate nimekirjas, ütleb härra esimees, aeg on napp ja meil on siin kaks paneeli veel. mul oleks väga hea meel, kui parlamendiliikmed äh, ei räägiks rohkem kui kaks minutit. Äh, aga nüüd saab sõna Uudo Pulman. Äh, suur tänu, meie eksperdid. esiteks professor Jorion Äh, rääkis äh, kapitali äh, väljavoolamisest euroalast ning teine kõneleja tegeles rohkem euroala valesti konstrueerimise küsimustega, ma tahaksin küsida mõlemalt eksperdilt järgmise küsimuse. Euroopa Liidu kodanikud ja eriti just euroala kodanikud on mulje saanud, et äh, kriis ajab teist taga. kahe tuhande üheksasanda aasta sügisest ei ole me üldse kriisist välja tulnudki ning äh, üks tippkohtumine ja kriisilahendus äh, kohtumine toimub teise järel. tahaksin tuua teid tagasi kahe tuhande üheksanda aasta sügise olukorra juurde ning ma tahaksin küsida, kuidas teie hindate liikmesriikide poliitilisi reaktsioone sellele, kas nad on asunud tegutsema õigeaegselt kas vastused, mida nad on leidnud kriisile, on õiges suunas teel või olete te tulnud äh, samasugusele järeldusele, et liiga vähe ja liiga hilja, nii nagu meie kojas oleme jõudnud selleni ning äh, sügisest kaks tuhat äh, üheksa või kevad kaks tuhat kümme kõige hiljem, te nägite ju seda, et Kreeka kriis muutus aina akuutsemaks. kas poliitikud käitusid õigesti? ja viimane aspekt, troika ja anonüümne nägu. keegi ei tea, kelle nimel milliseid otsuseid tehakse, kes selle eest täpselt vastutav on ja nii edasi. kas see on proportsionaalselt õige instrument selleks, et euroala kriisist üle saada või on meil vaja rohkem demokraatlikku kontrolli, kaitset ja tuge, ka demokraatiat mm, legitiimsemat poolt, meie enda koja poolt näiteks, selleks, et head ja tõhusat kriisivastast poliitikat juhtida, aitäh! Eh, aitäh, härra Põllumann. härra Langen soovis midagi lisada, palun. Eh, jah, tahaksin eh, teise kõneleja analüüsi hinnata palju positiivsemalt, kui ma seda tegin esimese puhul. algusest peale oli juba tegelikult ju selge, et eh, europoliitiline projekt tähendab suuremat finants, majandus ja eelarvepoliitika integratsiooni liikmesriikide vahel. keegi ju ei kahelnud sellest. mina mäletan seda, et äh, kui mina olen kojas olnud siin liikmeks üheksakümne neljandast aastate alu, alates ning debatt äh, hakkas juba sel ajal peale, aga kokkulepetele alla kirjutati osaliselt, äh, nii nagu professor ütles, stabiilsus ja kasvupakt ei toiminud, jah, tõepoolest, see oligi ju probleem, liikmesriigid kirjutasid sellele alla alla, aga samas selle tingimustest kinni ei peetud. ja sellepärast on just nimelt see kriis praegu tekkinud, aga sellegipoolest kõik töötas päris hästi nii kaua, kui tekkis maailmaülene majanduskriis nii et tegemist ei ole ainult meie sisesüsteemi vigadega, vaid finantsturgude kriis üldisemalt tuletus, tuletisinstrumendid Äh, alates kolmekordsest SKT-st tõusid kümnekordse SKT väärtuseni, kogu finantsturg plahvatas nagu mull ja riigivõlad baasel järgi said hinnatud nulliga, riski põhimõtteliselt ei nähtudki ja see oligi kogu süsteemi viga. kui me nüüd tuletame meelde, et vigu on tehtud ja tõepoolest kõik osapooled tegid vigu ja ei oleks kindlasti olnud ka parem äh, siis, kui Euroopa Parlament oleks siin mingit demokraatlikku kontrolli püüdnud äh, äh tagada. ma ei ole härra Pulmaniga siin nõus. liikmesriigid oleksid ise pidanud oma kohustusest kinni pidama. ja tahaksin küsida kahelt professorilt, kuidas te oleksite soovitanud lõunariikidele oma probleemidega ise tegeleda siis? aitäh, härra Langen, nüüd aga annan sõna härra Lambertsile kaheks minutiks. jätke mind pärastiseks kolleeg Leva, palun. aitäh, et sõna andsite. ma otsustasin äh, võtta sõna oma emakeeles, ehkki eelkõnelejad äh, rääkisid konkreetsetest riikidest ja siin pidi olema arutelu ka Troikast ja Troika tegevuse tulemustest nendes riikides, kus äh, kriis on olnud. Sloveenia ei ole programmi osaline olnud, me ei ole abi palunud Troikalt, kuid meie pangandustegevus on äh, paari viimase nädala jooksul äh, läbinud mitmeid äh, stressiteste ja me viime läbi stressiteste parasjagu kaheksas pangas ning väga palju räägitakse metodoloogiast, mida mida on siin räägitud Eh, komisjonis on öeldud, et järgnevatel aastatel läbivad kõik eh, Euroopa Liidu pangad stressiteste. ma tahaksin eh, küsida ekspertidelt, kas te saaksite kommenteerida natuke neid stressiteste ja metodoloogiat, mida on Euroopa tasandil arutatud. milline see metolo-, metodoloogia on, tagamaks seda, et stressitestidel on õiged tulemused nendel stressitestidel, mis Sloveenias on käinud, sest me pelgame, et et me oleme siin justkui selline laborirott nende öö, ähm, nende stressitestidel ja me oleksime väga tänulikud, kui te saaksite seda kommenteerida. aitäh, proua Kleeva. härra Epping, palun. Oh, he disappeared, sorry. So uh, Mr Sanchez. teda ei ole, härra Sanchez Presedo, palun. aitäh me ei ole siin selleks, et rääkida ainult ühest kriisist. kriise on ju väga palju olnud, Kreeka, Iirimaa, Portugal, see, mis seal toimus, ei ole sama ju, mis toimus Itaalias. aga ma tahaksin rääkida sellisest punasest joonest, mis seda teemat äh, läbib. rahanduspoliitika on tegelikult osade riikide puhul rohkem kohandatud olnud kui teiste puhul. praegusel hetkel on meil Euroopa äh, euroalas valitsuskriis ja meil oleks vaja õigeid lahendusi. Ameerika Ühendriikides on võetud vastu meetmeid nad ei hakanud kohe säästumeetmeid kasutama, vaid pigem toetasid kasvupoliitikat ja tulemused olid teised kui Euroopa Liidus. mõistagi nad suurendasid riigivõlga, aga nad suutsid vähendada eravõlga, meil aga toimub vastupidine. Hispaanias on meil väga suured probleemid äh, eravõlaga, aga, äh, riigivõlaga, aga eravõlga me oleme suutnud vähendada meil on lühiajalised lõuna, äh, lühiajalised ähm, laenud äh, praegu Hispaanias äh, eraturgudel ja neid ei ole uuendatud. hüpoteekide puhul on keskpank sekkunud. seega eravõlad versus riigivõlad siis see välisriigivõlg on kuidagi muundunud. seega me ei saa kõike sama mõõdupuuga mõõta. me peaksime tagama seda, et need, kes on tegelikult vastutavad, ka vastutuse endale võtaksid ja maksaksid äh, süütute inimeste kannatuste eest. Hispaanias me oleme jälginud seda, kuidas kriisi on üritatud äh, kontrollida meil ei ole olemas konkreetseid mehhanisme, et äh, lahendusteni jõuda. härra Sofokleos, palun. palun. kõigepealt äh, tahaksin ma öelda, et äh, mulle näib, et me oleme ise väga hästi hakkama saanud, kui me ütleme, et troika ja poliitik saadikute reaktsioon on olnud eh, ebapiisav poliitiliselt, õiguslikult nähes eh, ning ka praktiliselt ei olnud need otsused rakendatavad, sellepärast et solidaarsust kui selline puudus. see viis aga selleni, et euroala mm, oli ohustatud ja euroala tervikuna. Eh, Kreeka, Portugali, Küprose ja teiste vastu oleme püüdnud Äh, midagi ette võtta, aga ka teisi riike on kriis õõnestanud ja ma pean ütlema, et äh, need riigid on just laborirottideks. Äh, siin pean eelkõige just Euroopa Liidu lõunariike silmas. mitmed riigid euroalas seetõttu on sunnitud vaesuse piirimaile ning statistika räägib iseenda eest. meil on praegu miljoneid inimesi, kellel ei ole tööd Euroopa Liidus, üks neljast inimesest Euroopa Liidus elab äh, allpool vaesuspiiri, äh, samas äh, maksudest kõrvalehoidmine läheb meile maksma rohkem kui üks miljard eurot aastas, milliseid andmeid on meil veel vaja selleks, et tõestada, et meie kokkuhoiupoliitika on läbi kukkunud. meil on vaja ilmselt ka mingisuguseid teisi arvamusi kuulda võtta, aga Euroopa Liit ei ole praegu suutnud Äh, sellele poliitikale vastu hakata. Äh, härra Krokman, majanduspoliitika Nobeli preemia laureaat, äh, ütles meile kõik, ütles meile kõigile ka siin saalis väga konkreetselt, et see, mida me oleme majanduspoliitiliselt nähes siin saalis otsustanud ja teinud, on täiesti vastuvõetamatu. meil on vaja ju kuidagi saavutada investeeringuid, kasvu ja me ei saa kärpida riikidele andmast välja raha, sellepärast et muidu me retsessioonist välja ei saa ja majanduse kasvu hoogustamisest pole siis juttugi. ma arvan, et me peaksime veel ka mingisugust teist majanduspoliitilist koolkonda kuulda võtmas, mis juba pikka aega on vaikinud. suur tänu, härra Sofoklaus ja annan nüüd sõna äh, härra Georgiule. Ah, proua Hadri Georgiou, palun συνάδελφος. Αλλά θέλω να προσθέσω αν έχετε εγκαλοσύνη μερικά πράγματα. Siiski härra Giorgioga on tegemist. Äh, mõned kolleegid on juba öelnud neid asju, mida minagi tahtsin siin äh, öelda, aga äh, kindlasti on kriisiküsimus väga terav ka minu koduriigis, nimelt Küproses. Sellepärast, et rahvamajanduse jaoks on Küprosel nüüd vastu võetud otsus, mis Äh, mille on teinud äh, legaalselt eksisteeriv asutus, aga samas ei ole minu arust ka siin saalis mingisuguste geniaalsete mõteteni igasuguste probleemide lahendamiseks jõutud ja seetõttu oleme me äh, küsinud minu koduriigis, et miks selliseid drastilisi otsuseid tehakse, küsisime seda ka Troika käest, aga Küprose valitsus samas võttis võlakärpe otsuse äh, vastu, mida Troika meilt nõutis ning kui, äh, kui Küprose keskpanga juhataja käest küsiti, kes selle otsuse vastu võttis, siis tema lükkas selle suu, süü kohe otse EKP juhi õlgadele. nii et äh, pidev üksteisele tuha pähe raputamine käib ja minu küsimus, meil rääkisid siin majandusteadlased, neil on väga palju teadmisi ka Küprose majandusest pärast seda, kui võlakärbe aset leidis. pankadel ei olegi ju lõppkokkuvõttes praegu midagi, me räägime siin tuhat seitsesada ja hiljem asutatud pankadest, selle asemel, et omaenda autoga sõita, peavad inimesed nüüd jala käima ja paljustki tuleb loobuda, mis siiamaani oli täiesti loomulik. küsimus, kas see alus peaks nüüd teenima meid, et uut majanduskasvu hoogustada ja alustada või, või kuidas? Gracias, el siguiente eh, orador es el señor Oli Smith. härra Smith, palun. aitäh esimees, aitäh nende sissejuhatavate märkustest. mina tulen riigist, mis ei ole euroalas ja meil läheb äh, päris hästi. võib-olla ma ei peaks üldse praegu siin sõna võtma, aga ma teen seda siiski, sest ma leian, et tegemist on väga keeruka katsega ja ajalugu ümber kirjutada. akadeemikutel on samuti võimalik anda meile alternatiivne võimalus, mis siis oleks juhtunud, kui meil eurot ei oleks äh, olnud. kuna ma tulen sellisest riigist ja olen parlamendis, kus üheksakümnendatel aastatel öö, ähm, majandust äh, juhiti nii kehvasti, et me võtsime sealt õppust, siis mind hämmastab seda, see, et äh, siin räägitakse, et mõned riigid peaksid euroalast lahkuma ja see oleks äh, kõigile kasulik. ma kahtlen selles. võib-olla te võiksite seda kommenteerida. võib-olla, kas see siis on hea, et Euroopas on rohkem vääringuid ja rohkem valuutasid kui üks ja mul on üks nõu no.. mina tahan, et äh, minu riik, koduriik Rootsi ühineks euroalaga, aga ma olen siin üksik hunt praegu. millist nõuannet ma peaksin andma oma riigi kodanikele, miks on euro kasulik Euroopa jaoks ja ka nende vanade liikmesriikide jaoks? nii et miks siis Läti, väike Balti riik tegelikult euroalaga paari kuu pärast liitub? aitäh, härra Schmidt, nüüd annan lõpuks sõna Liam Oniokile. aitäh! ma tahaksin tänada Paul Juroni suurepärase ettekande eest, aga mul on talle küsimus. kui me vaatame nüüd neid arvnäitajaid, mis meil on ja neid poliitikaid, äh, mis on vastu võetud nendes liikmesriikides, kes abi saavad, see ei vii ju tegelikult äh, defitsiidi vähenemiseni. Ehm, laenumäär vaadatakse üle defitsiidi vähendamine suurendab laenu, see on paradoks, üks lahendustest võiks olla see, et me restruktureerime äh, võlga ja küsimus on mul selline, kui me räägime nendest riikidest, kes saavad äh, kesktasandilt toetust, kui suur see äh, võlg peaks olema, mida restruktureeritakse nendes riikides, aitäh? vabandust, ma eksisin, ütleb eesistuja nüüd annan proua Papadopoulule sõna. austatud äh, esimees, ma kuulasin väga suure põnevusega ka teist kõnelejat ja ma saan olla ainult äh, päri. ma arvan, et äh, kogu Vääringuliidu planeerimise faas oli juba vale, kriisiks ei valmistatud ennem kuidagi ette ja ma arvan, et meil ei olegi ühtset äh, poliitika, rahapoliitikat, äh, stabiilsuse kasvupakt ei töötanud ning see on viinud selleni, et minu koduriigis äh, Küproses on praegu Eurogrupp teostamas täiesti teostamatut poliitikat. siin härra Juncker ütles juba Eurogrupi juhina, et küproslasi ei tohiks kindlasti kohelda kui gängstereid, aga härra Disselblom, tema jär-, järeltulija, tegi äh, Eh, hoopis teisiti. Küprost eh, kasutati laborihiirena, me oleme nüüd jõudnud selleni, et eh, väljakannatamatu on töötus, et kärpepoliitika, mis Küprosel ellu on viidud, on olnud katastroofiline ning Eurogrupi tegevusel Küprosel puudub täielik legitiimsus, läbipaistvus puudub, keegi ei saa aru, kes milliseid otsuseid teeb ja kes vastutab ning ka Euroopa ja rahvuslike parlamentide ees aruandekohustus puudub, me ei ole siin praegu võlakõrpest, kärpest mitte ainult rääkinud, vaid me oleme vähendanud ka pankade mm, kapitali varade väärtust kui me peame siin äh, neid teemasid arutama, siis tuleb meil kindlasti ka mõelda, et rahvusvaheline, need äh, äh, organisatsioonid, sealhulgas IMF, Äh, on teinud valesid otsuseid äh, ja sealhulgas on valesid otsuseid ka tehtud juba esimesel juhul ehk Kreekas ja ka meie, head kolleegid, oleme teinud siin valesid otsuseid. Küprosel oleksime meie pidanud juba ise äh, tegema järeldusi, milliseid reforme on vaja, aga see, kuidas meid praegu Euroopa kodanikena käsitletakse, on täiesti vale, solidaarsusest pole siin juttugi. I think I have got both Werner Langen and Jean-Paul jah, nüüd on terve rida veel sõnavõtjaid. jah. me eh, kuulame siin väga silmapaistvaid eh, esinejaid, võib-olla ma alguses olin väga kriitiline, aga ma olin kriitiline just meetodi osas, mitte sisu osas. ja nüüd me kuuleme, kolleegid räägivad Kreeka ja Küprose ja teiste probleemidest, aga selleks meil ei ole vaja nii kõrge tasemega esinejaid siia kutsuda. meil on spetsialistid siin ju kohal ja me peaksime andma neile rohkem kui paar minutit kõneaega ja ka kuulama neid tähelepanelikult, kui nad räägivad, selle asemel, et saadikutele siin kogu aeg sõna anda, kes viitavad igasugustele probleemidele. kui me kutsume inimesed külla, siis vähemasti me peame andma neile piisavalt aega ka küsimustele vastata. väga hästi öeldud me oleme juba ajast maas ja e, annamegi nüüd ekspertidele võimaluse vastata. ma palun, kallid kolleegid, kui üks kord on midagi ära öeldud, ei tarvitse te seda üle korrata. vastuse saate ju igal juhul. nii et nüüd professor Jurion kõigepealt ja seejärel. Te võite muidugi valida, kumb teist esimesena tahab sõna võtta. Oui, je voudrais d'abord euh, approuver ce que vient de dire monsieur Gauzès, parce que nous avons. jah, kõigepealt ma olen nõus sellega, mida härra Gauzès ütles. Äh, jah, äh, küsitakse küsimusi ja me tahaksime vähemasti osaliselt saada vastata. ja kõigepealt tahaksin välja tuua ühe asja. kolm aastat tagasi olin ma siin samas saalis äh, teie ees ja see oli kriisi alguse aeg Kreekas ja tehti ettepanekuid just siin lahenduste osas, siinsamas saalis kõlasid lahendusettepanekud. ja see, mida me välja pakkusime tollal, paraku jäi tegemata. nii et ettepanekuid tõesti tehti. ja nüüd näeme ka, mida pidanuks siis tegema. kõigepealt Äh, kasinus on kõige hullem äh, meetod, aga Troika otsustas just kasinuse kasuks. see tugineti ideoloogilistele argumentidele, aga mitte olukorrale koha peal ja faktidele ja kõik otsused tuginesid majandusteooriale, mille kohaselt äh, jälle kõige alus oli ideoloogia ja aluseks ei olnud teaduslik meetod ja öö, ikkagi küsimus peab olema lahendatav nende tingimuste alusel, mis valitsevad, aga nii ei läht-, lähenetud asjale. ja olemasolev raamistik, nagu härra Fernandes ka ütles, kohe alguses ei võetud seda arvesse. nüüd intressimäär, jah, kaks uurijat on näidanud, Hans Werner Zinn ja härra äh, Hoiser, nemad on äh, lähenenud ühele samale küsimusele erinevast vaatevinklist ja on tõendeid aluseks võtnud ja paralleelselt äh, jõudsid nad ilm, väga ühele ja samale järeldusele ja kokkuvõtteks, kas euroala jääb äh, maksujõuliseks ja sellisel juhul olukord jääb ebastabiilseks ja hapraks ja ainus lähenemisviis on euroala vähendada, kärpida, nii et sinna jääksid ainult maksujõulised riigid või nagu olukord praegu on, et euroala tervikuna ei ole maksujõuline ja sellisel juhul lähenemisviisiks oleks maksukohustuste täitma jätmine kogu euroalas jah, me peame rääkima siin riikidest, kes kriisis on, aga kui me vaatame härra Sinni ja härra äh, Volmertsi järeldustest, siis seitseteist euroala riik oli nende analüüsi objektiks ja nad leidsid ainult kaks riiki, Saksamaa ja Holland, Soome ja Luksemburg ei ole kriisis. kõik ülejäänud riigid on kriisiolukorras ja sellepärast rääkida siin euroalast tervikuna tähendab äh, tegelikult äh, maksujõuetut ala. jah, Austria, Austria, Belgia on miinustes, Austria on piiri peal, Prantsusmaa on miinustes, teisedki. ainult neli riiki ei ole. vaadake äh, Taagid kaks arvusid, ainult neli riiki on plussis ja kolmteist on miinustes meil ei ole vaja saadikute sõnavõtte siin, et meid üles erutada, tundub. nii et järgmine meie eh, külaline. ma vabandan, et ma kõikidele küsimustele vastata ei saa, mul on väga vähe aega ju, aga ma kõige tähtsama räägin ära kõigepealt ei jah, maksebilansi puudejääk ei tähenda seda, et see riik oleks ilmtingimata kriisis. jah, Baseli kriteeriumid ja Taagid kaks näitajat on aluseks, jah, on palju riike, kellel on maksebilansi puudujääk, aga samas on neil väga tubli majanduskasv ja tööhõive parem ja nad suudavad oma võlgasid tasuda. ja teine asi, see solidaarsuse teema. minu mõte täna siin oli öelda, et see ei ole solidaarsuskriis, mis meil on, vaid funktsioneeriv, töötav rahandusliit on probleemiks ja sellel ei ole mingit pistmist solidaarsusega. solidaarsus on selline kõlav sõna, mida väga paljud armastavad kasutada, aga siin me räägime sellest, et Euroopa Rahaliit peab muutuma jätkusuutlikuks aga tal on puudu need elemendid, mis igas rahaliidus on. üks keskpank, kes suudab rahapoliitika terve ala jaoks kehtestada pangaliit, pangasüsteem, mis toimib ühtsena ja kui mõnel pro-, pangal on probleem, siis kõik liidu öö, pangad leiavad ühesugust kohtlemist ühe regulaareerija ja järelevalve ja kriisilahendusasutuse poolt. seal ei ole mingit pistmist solidaarsusega, vaid hoopis funktsionaalse jätkusuutliku pangaliiduga. ja selline ühine hoiuste tagamise fond ei ole solidaarsuse küsimus, vaid see on lihtsalt üks funktsionaalne element igas rahaliidus, igas pangaliidus. ajaloos on see alati niimoodi olnud, igavesest ajast igavesti. ja kasinus. kasinusel ei ole ka sellel mingit pistmist selle kõigega mm, sisuliselt. ma ei ole näinud ühtegi kriisi, suurt puudujääki öö, mis oleks saanud lahenduse kasinusega, on vaja eelarve konsolideerida selleks, et toibuda ja võlausaldajate võlad tagastada. ja kasinus ei ole väljapääs. Euroopal on vaja fiskaalkonsolideerimist ja eelarvelised võlad Euroopas, mitte ainult Hispaanias, on sellised, et nad ei ole jätkusuutlikud enamik maailma tormiliselt arenevatest riikidest leiab, et parim viis, mida rahaga teha, on anda see eh, meile, eurooplastele, aga nii see tulevikus ei ole. meie siin hoiame üleval oma heaolusüsteemi ja meil on suured võlad ja võlad on liiga suureks muutunud ja neid peavad ainult vähenema. ja kriisis, kriis ainult lisab probleeme aga ei ole probleemi tuumaks ja juureks ja lõpetuseks. ma lähen nüüd üle oma emakeelele, hispaania keelele. sest terve eh, küs-, rida küsimusi tuli Hispaania olukorra kohta. Hispaanias on halbu asju juhtunud, aga kriis on ebatäiusliku rahaliidu tulemus hoopis. Hispaanial on olnud väga ekspansiivne rahapoliitika ja seda juba aastate pikku. aga ei ole tõsi see, et meie võlg on sada protsenti SKP-st. Euroopa Komisjoni IMF-i arvud ja valitsuse arvud ütlevad, et võlgade ümberkujundamine on eh, viinud selleni, et meil on kuuskümmend protsenti võlgasid SKP-st. tegelikult riigisektori võlakoorem on midagi, mida hästi, millest ei ole hästi õigesti aru saadud ja siin on palju segadust. Need tavalised eh, tulud, mis riigieelarvesse tulevad, on kokku pandud ja kulud on kokku pandud leibkondade tulude ja kuludega. kui meil ei oleks eurot, siis me ei oleks suutnud kasvada kümne aasta kestel neli-viis protsenti aastas. ja euro kuni praeguse ajani on olnud positiivne Hispaania jaoks. aga see ei tähenda, et ei oleks tehtud vigu rahanduspoliitika juhtimisel, eelarvepoliitika juhtimisel on tehtud ka eh, vigu samas eh, rahaliidu juhtimisel. aastal kaks tuhat üks Euroopa Parlament ütles järgmist ja nüüd ma nüüd tsiteerin, ma olen veendunud, euro sunnib meid uusi instrumente kehtestama majanduspoliitika vallas. poliitiliselt on võimatu praegu neid ettepanekuid teha, seda räägiti aastal kaks tuhat üks, aga ühel päeval tuleb kriis ja siis võetakse vastu uued poliitilised instrumendid ja nüüd on kriis saabunud, samas poliitilisi instrumente ei ole piisavalt kiiresti ja auahnelt rakendatud ja võib tekkida jälle uus kriis näiteks aastal kaks tuhat kakskümmend ja siis äh, keegi leiab, et aastal kaks tuhat kaksteist me lasime käest võimalused see kriis ära hoida. jah, suur tänu ja sellega me oleme selle väga huvitava esimese paneli diskussiooni lõpule viinud. mul on kahju, et mina sellest osa ei saanud, aga ma tänan kolleege, kes juhtisid siit seda arutelu minu tooli pealt ja nüüd on teine paneeldiskussioon konkurentsivõime ja majanduskasvu taastamine ja sotsiaaldimensiooni käsitlemine. siin on meil kaks kõnelejat. kõigepealt on meil OFCE analüüsi ja prognoosimise osakonna juhataja ja samuti Toulouse'i ülikooli professor Gilles St Paul kohal. kõigepealt ma annan ära Tim Poole kümneks minutiks või soovite praegu kohe? jah, ma tänan, proua esimees. mina tahaksin rääkida konkurentsivõime taastamise, majanduskasvu taastamise teemast, aga ka tahaksin rääkida sotsiaalmõõtmest. nii nagu ka siin pealkiri meie diskussioonil kõlab. ja ma tahan öelda lihtsat asja, täna me näeme seda, et palgad langevad, kahanevad mõnedes euroala riikides. ja äh, ma tõesti ütlen, et see on pankade langus, vabandust, palkade langus, mis praegu toimub ja meil ei ole deflatsiooniga tegemist. palkade langus, palkade deflatsioon on midagi, millel on väga tugevad tagajärjed. ja me peame võitlema nende tagajärgedega. kui me ei suuda seda teha, siis sellisel juhul tekib oht, et me jäämegi kriisi ja seda aastateks. nii et esimene mõte, jah, kriisi tagajärjel on ka juba üht-teist positiivset olnud, jooksev konto äh, defitsiit on enamikes riikides vähenenud ja ainult Prantsusmaa täna omab jooksevkonto puudujääki. teised riigid, lõunapoolsed riigid on samas vähendanud oma jooksevkonto defitsiiti ja see on, ma ütleks, üsna muljetavaldav saavutus euroalas. aga samas ei ole see jätkusuutlik lahendus, meil on vaja minna kaugemale kui see eh, ilmne edu ja meil on vaja anda hinnang millelegi, mis on vähem positiivne tuleviku seisukohast. üks tähtis asi, mida arvesse võtta, on järgmine, need ülejäägiga riigid äh, on meil ja samas ei toimu tasakaalu taastamine euroalas. see defitsiit on vähenenud, aga seda nõudluse vähendamise tagajärjel ja kasinuse tagajärjel Äh, mõned on leidnud, et muud võimalust kui kasinus ei olegi Euroopal, aga kui me vaatame fiskaalnäitajaid, fiskaalpositsioone, need on olnud väga negatiivsed ja fiskaalkordajad samas on olnud väga kõrged ja nõudlus on tulemusena vähenenud ja skp on vähenenud ja suurenenud on tööpuudus ja see on äh, üks nähtus, mis selgitab äh, jooksevkonto puudujäägi vähenemist enamikes riikides. aga nüüd me tuleme palkade vähenemise deflatsiooni juurde. palgad langevad. Äh, see on suureks probleemiks ennekõike lõunapoolses riikides. Kreeka, Portugal ja isegi Iirimaa, nendes riikides me näeme kuidas eh, palgad nominaalväärtuses vähenevad. see on väga äh, haruldane nähtus, pärast teist maailmasõda mitte kunagi nendes riikides ei ole me näinud, et nominaalkoondpalgad niimoodi kahaneksid. mõnedes riikides nagu Hispaania, Hispaania ju olid palgad väga dünaamilised enne kriisi ja nominaalpalgad nüüd ka seal vähenevad aastal kaks tuhat üheksa need stabiliseerusid ja nüüd on hakanud nad vähenema. kui ma nüüd üritaksin selgitada seda, siis siin on väga selge põhjus, nimelt tööpuuduse kasv. ja see tõesti paneb pidurid palkade kasvule, et tööpuudus nii suureks on läinud ja see on üsna tavaline, see ei ole midagi üllatavat. me leiame, et palgad ja hinnad on üsna jäigad, aga kui tööpuudus läheb suureks, on seda pikka aega, siis see jäikus lõpeb ja palgad hakkavad langema. algul reaalväljenduses ja siis nominaalväärtuses. ma tahaksin oma avalduse, oma dokumendile viisata, kus on ka mõned graafikud ära toodud ja sealt te näete igasuguseid arvusid ja näete ka tööpuuduse ja palkade vähendamise vahelisi seoseid. mida see nüüd kaasa toob, kas pankade langus on midagi, mis on majandusele hea või majandusele halb? üks positiivne asi on, et pankade langus suurendab konkurentsivõimet nii et e, e, see on positiivne. E, meil on ühine valuuta euro ja vahetuskursid on ju olematud seetõttu euroalas, nii et vahetuskursi riske ei ole ja see on plussiks ja võib-olla palkade langusest siis seetõttu äh, võidab eksport ja suureneb majanduskasv, väheneb tööpuudus ja kõik jälle pöördub tagasi õigetele radadele. meil on ajaloost palju tuua näiteid selle kohta, et see äh, palkade languse positiivne stsenaarium ei toimi meenutagem Jaapanit kakskümmend, viimasel kahekümnel aastal. miks see asi ei toimi, kui üks riik muutub konkurentsivõimelisemaks, siis tegelikult hakkab see pankade langus laienema teistesse riikidesse ja see konkurentsivõime ei kasva nii palju, eksport ei kasva nii palju, kui võinuks eeldada. jah palkade langus suurendab euroala sees konkurentsivõimet, aga meil ei ole siin vahetuskursi erinevusi euroala riikide vahel. nii et tundub, et see on positiivne siis kogu alale. aga kui me vaatame Saksamaad, siis seal me ka näeme pankade langust teatud määral, nimelt rohkem on madalapalgalisi ametikohti eh, ja see on ka üks osa palkade vähenemisest. ja ma räägin õige pea sellest, millised tagajärjed sellel võivad olla. nüüd teine märkus, kui pank, palgad langevad, siis eh, kas, kuidas see seondub leibkondade võlakoormaga? kui palgad vähenevad, kuidas siis leibkondade võlgadega asi seisab? leibkondade võlakoorem muutub jätkusuutmatumaks, aga kui leibkondade võlakoorem suureneb ja on jätkusuutmatu, siis ka lõpuks riigisektori, avaliku sektori võlakoorem suureneb seetõttu. nii et kõik see seondub ka riikide võlakoormaga, mis toimub leibkondade võlgadega. ja siin te näete, mul on üks graafik number neli joonistatud, siin te näete, kuidas laenud Hispaanias ka kõiki korrektiive, mis on tehtud, ei ole suudetud mingisuguseid muutusi kaasa tuua, olukord ei ole läinud paremaks ja ebavõrdsus kasvab, kui pangad, kui palgad langevad. ja need, kes on madalama palgalised, on suurema surve all kui need, kes on kõrgemapalgalised. kapitalitulu on väiksema surve all kui palgatulu ja see kõik suurendab ebavõrdsust ja meil on siin tegemist Stiglitsi paradoksiga. Stiglits ütles, et ebavõrdsus on üks kriisi juuri, aga paradoks on selles, et kriis suurendab omakorda ebavõrdsust. nii et mida annab siin ära teha? milline on alternatiiv palkade vähendamisele ja kuidas võidelda palk, kahanevate palkade vastu? ja veel paarkümmend sekundit, palun esimene asi on vaja vähendada nõudluse vähenemist. jah, aastal kaks tuhat kolmteist iga-aastane majanduskasvu analüüs just viitas sellele, et kui toimub kasinus, siis toimub eelarvete konsolideerimine, aga see on, annab tulemusi keskpikas perspektiivis, mitte lühiajaliselt ja kui te selliseid meetmeid kasutate, siis on teil madalamad kordistajad ja kui need kordistajad on madalamad, siis on võlad võimalik rohkem kontrolli alla saada, aga samas tööpuudus ei kahane. see on esimene asi. on vaja silmas pidada pikaajalisi eesmärke, kui räägitakse jätkusuutlikkusest. kui te ainult koondate tähelepanu lühiajalistele tulemustele, siis tavaliselt pikaajalises perspektiivis asi muutub jätkusuutmatuks. ja meil on mõned ettepanekud. kõigepealt öö, töö turul kontrollida nominaalset palgalangust. üks viis on määratleda miinimumpalgad. see võib olla üsna keeruline süsteem ja igas riigis erinev, sest erinev on riikide miinimumpalkade tase. see on selge, aga see on üks instrument, millel on kaks eesmärki. kõigepealt peatada palkade langus see on küll väike äh, pidur, aga sellel on oma osa ja siis saab seda instrumenti kasutada, et keskpikas äh, perspektiivis äh, tasakaalustada uuesti jooksev konto ja need riigid, kes on ülejäägis, peavad miinimumpalka kiiremini tõstma. ja need, kes on puudujäägis need ei pea nii palju, nii kiiresti miinimumpalka tõstma ja saavad sellega konkurentsieelise. nii et keskpikas perspektiivis õnnestub niimoodi just lahendada jooksev konto puudujäägi küsimus. Um... aitäh. nüüd lähme edasi järgmise kõneleja juurde, professor Gilles Saint Paul, palun. aitäh loen ette oma ettekande. Need kohandamisriikides on eesmärgid kahetasandiliselt. lühiajalises eh, perioodis on vaja vähendada äh, rahastamist riigiasutustele selleks, et taastada fiskaalne jätkusuutlikkus ning pikemas eh, perspektiivis on vaja eh, suurendada tootlikkust ja tehes seda strukturaalsete reformide kausa. finantskriis on, eh, selle põhjustajaks on olnud poliitikameetmed, millele on väga vähe tähelepanu pööratud ning need majandused ei ole praegu paranemas. tööpuudus on väga suur nii Portugalis, Kreekas kui ka Hispaanias ning kasv on praegu aneemiline ning riigivõlg on siiski väga suur, vaatamata erinevatele pingutustele strukturaalsed kohandamise strateegiad äh, tuleb läbi viia poliitiliste piirangute äh, all. lühiajalises äh, perspektiivis peaks kompenseerima erinevaid mõjusid fiskaalkohandamisega, on vaja vaadata, millised on ekspordid, tuleb neid ümber kohandada e, ning kõik see võib viia tegelikult allahindamisele e, vahetuskursil. ma ei ole kindel, kas ma oma paremal käel istuva kolleegiga olen täiesti nõus, aga mõningates, mõningates riigis nagu Portugalis ei ole paranemist toimumas. E, Portugalis on palgad pigem stagneerunud kui alanenud Kreekas aga on tegemist pikale veninud väga valuliku protsessiga, mis on kaasa toonud ka poliitilist ähm, poliitilisi riske. pikaajalises perspektiivis peab vaatama, millised on need stiimulid, mille kallal töötada, et jõuda heaoluriigile. kuid erinevad osapooled kasutavad poliitilisi platvorme ja poliitilised osapooled äh, Eh, ei tööta kaasas. selleks, et suurendada konkurentsivõimet, on vaja võtta maha tõkked eh, erinevate eh, kaupade turule sisenemiseks. ka sellised tõkked on paika pandud mõningate osapoolte huvisid silmas pidades. sellised piirangud vähendavad poliitika, poliitikute manööverdamisruumi ning seetõttu on vaja tulla välja parima paketiga, mis tegeleks strukturaalse kohanemisega. praegusel hetkel ma leian, et need meetmed on, äh, mida on kasutusele võtnud, ei täida meie eesmärke, sellepärast et meil ei ole sidusust kahe eesmärgi vahel, näiteks strukturaalsed äh, reformid ühelt poolt ning produktiivsest teiselt selleks, et strukturaalne kohandamine oleks edukas, on meil vaja kahte asja. meil on vaja vältida poliitikameetmeid, mis konsolideeriks lühiajalises perspektiivis jooksevkontosid, aga millel oleks negatiivne mõju pikemas perspektiivis konkurentsivõimele ja tootlikkusele. teiseks, meil on vaja vältida selliseid reforme, mis pikaajalises perspektiivis toetavad konkurentsivõimet ja tootlikkust, aga mille lühiajalises perspektiivis on negatiivne mõju majandustegevusele kuludele ja fiskaaltuludele. see on lõks, aga me peaksime võtma õppust hoiatustest, sest paketis äh, on mitmeid äh, meetmeid, äh, mida tuleks arvesse võtta majanduse arengut silmas pidades nii pikaajalises kui ka lühiajalises perspektiivis. nüüd tahaksin natukene arutada strukturaalreforme programmiriikides, võttes neid põhimõtteid arvesse, millest ma enne rääkisin ning ma võtan mõningad teemad, äh, mida, mis on, mida on kasutatud äh, siis äh, üleüldise reformipaketi puhul Portugalis, Kreekas ja Itaalias ja vaatan, millised on need mõjud pikaajalises pers- ja lühiajalises perspektiivis. võib-olla neid meetmeid on võimalik kasutada ka mujal mis puudutab lühiajalist fiskaalkohandamist ja korrigeerimist, siis me peaksime prioriteedi asetama kulutuste vähendamise meetmetele, mitte aga sissetulekute suurendamise omadele. see sissetulekute suurendamine peaks käima kaas suurema, kaasama ka suurema maksukoormusega kuid kõik on üksmeelselt ühel meelel selles, et see siis Äh, maksude küsimus võib pikemas perspektiivis olla väga soodus majandusarendusele. see peaks võimaldama koguda äh, makse rohkem, isegi kui maksumäär on äh, väiksem ning niimoodi on võimalik ka tulevikus suurendada takste, vältida seda, et takse suurendataks tulevikus ja et seda teevad siis oportunistlikud valitsused sellised äh, suurendamised võivad olla väga kulukad ja võivad ka olla investeeringutele ja ka, ka kasvule väga kahjulikud. Portugalis on koondamishüvitisi makstud äh, alalise lepinguga töötajatele võrreldes Euroopa Liidu keskmisega aga samas äh, ei ole sellise reform, reformiga kaugele jõutud ning minu arvates oleks pidanud see reform üldse olema edasi lükatud niimoodi tegelikult on kriisi keskpaigas jõutud äh, üsna kehvade tulemusteni ning makromajanduslikke eesmärke ei ole täidetud. lisaks sellele ei ole seal olnud mingit mõju äh, töökohtade kasvule, sest äh, ähm, need aga ajutised lepingud ei ole siia kaasatud Itaalias ja ka Prantsusmaal on üritatud ajutisi lepingute eh, makse eh, kohandada ja on üritatud eh, saada hakkama ka mittetõhusate Äh, süsteemsete probleemidega. aga lühiajalises perspektiivis vähendab see aga töökohtade loomist ning äh, taastamine, majanduse taastamine võtab rohkem aega. teiselt poolt aga kui tehakse, kui Portugalis on võetud äh, töö alla kollektiivlepingute reform, millega piiratakse automaatset palgakokkulepete laiendamist kogu sektori sees võib see nii pikaajalises kui lühiajalises perspektiivis tuua kaasa väga palju head. ja Itaalias on samuti samakust reformi üritatud läbi viia. lühiajalises äh, perspektiivis võib see parandada tööhõive äh, kasvu äh, palgad äh, peaksid olema rohkem diferentseeritud. lühiajalises perspektiivis on äh, niimoodi lihtsam jõuda äh, mõõdukate palkadeni ja vajaliku tasemeni mõõdukate palk, palkade juures ja niimoodi on võimalik tööpuudus, tööpuudust piirides hoida Portugalis paraku on see kõik olnud ebapiisav, sellepärast et ähm, palkade korrigeerimine on äh, umbes kümme kuni kakskümmend protsenti vähenenud nominaalpalkadest, aga mm, sinna võib jõuda äh, erinevate meetmete kaudu. selleks, et äh, leevendada kriisi tagajärgi, eriti just suurt tööpuudust, on Kreeka oma äh, sotsiaalturvavõigust, võrgustiku äh, välja arendanud paremini. see on, kaasab ka kutseõpet äh, ning põhitagatisi sissetulekule Neid programme rahastatakse Euroopa strukturaalfondidest ja Maailmapangast. see, need meetmed on mõistetavad, võttes arvesse poliitilist konteksti, kuid nad ei ole eriti mõistlikud, sellepärast et äh, need on ebatõhusad ja sellised äh, skeemid või kavad nagu baasmiinimum sissetulek on väga raske läbi viia ja see võib äh, suurendada hoopiski vaesust või sellise vaesuse lõks, lõksu luua kõik see illustreerib seda, kui kehv on eh, ma-, kuidas kehv makromajanduslik olukord võib luua selliseid poliitilist eh, tuge või meetmeid, eh, mis pikaajalises perspektiivis on negatiivse mõjuga. ning kaitstud ametid ja nende dereguleerimine see on üks osa reformipaketist nii Kreekas kui ka Itaalias, sellel peaksid olema pikaajalises perspektiivis positiivsed mõjud pikas perspektiivis on tööjõu ümber kujundamine väga tõhus ja see võib tööpuuduse probleemi ka lahendada. lõpetuseks tahaksin ütelda, et praegusel hetkel on olukord selline, et kriisi tõttu võtavad liikmesriigid vastu reforme, millel on kaks eesmä-, eesmärki, lühiajaline fiskaalkonsolideerimine, teine on pikaajaline eesmärk, majanduse ja tootlikkuse suurendamine, kuid me peaksime rohkem mõtlema, millised on pikaajalised tagajärjed nendel äh, meetmetel, mida me võtame lühiajaliselt ning milline on ka meie lühiajaline tasakaal selliste struktuur, strukturaalreformide tõttu, millega peetakse silmas pikaajalisi perspektiive. suur tänu, siin on äh päris palju kõnelejaid ja sekretäriaat on seetõttu äh, öelnud, et olge head, palun äh, pidage ajast kinni, loen ette nimed. Rodi Kratsa, äh, Anni Podimata, Theodor Siklakis, Philippe Lambert, Sana Gomez, Liam Wangok, Jürgen Klut and Nick Griffin. Anybody else? Mrs Papadopoulos, if you add uh, anybody. kas on veel keegi sõnasoovijatest siin? Werner Langen. Badge you on the end Anybody else? lisame teid siis nimekirja lõppu, kas on veel sõnasoovijaid? ei, siiski keegi veel on. kus, kus eh, ei näe kahjuks nii kaugelt, ütleb proua esinaine. nii, nüüd eh, kaks minutit igale aega. palun küsige küsimusi juba algusest peale, ärge hakake siin pikka juttu ajama, sellepärast et muidu lõikame teilt lihtsalt eh, mikrofoni ära, enne kui te küsimuseni jõuategi. Werner istaknuti da Evropska unija ima u ruka... Eh, siiski ei ole tegemist Werner Langeniga. Euroopa Liidu käsi, eh, käsutuses on mitmeid mehhanisme, mis saavad julgustada liikmesriike võtma erinevaid meetmeid selleks, et parendada kasvu ja tööhõivet, aga samas ei tohiks ohtu seada kindlasti kodanike elujärge Euroopa poolaasta ning üleliigse eelarve puudujäägi menetlus on need kaks tükki. ma olen nõus, et kärpemeetmed on olulised ja mul on hea meel, et meie eksperdid on öelnud, et äh, kärped äh, tuleb sättida pikaajalisse konteksti, mitte lühiajalisse, sellepärast et need liikmesriigid, kellel on praegu raskusi, peaksid sellest äh, nõiaringist välja pääsma ning kuidagi saama oma kasvule jälle hoo sisse. seetõttu on vaja pikaajalisest, pikaajalist kriisijuhtimist teha kvaliteetselt ning inimeste elustandardid ei tohiks ohtu seada. ekspertidele küsimus, kuidas kasinusmeetmete ning tarbija ja konkurentsi hoogustamise vahel tasakaalu leida? tarbimise vahel Äh, kuidas äh, fiskaalse konsolideerimismeetmetega õigel ajal toime tulla, aga samal ajal ka sellist äh, ettevõtluskeskkonda parendada näiteks VKE-dele, samuti investeerida haridusse selleks, et meie tööjõud oleks paindlikum. ning kuidas muuta fiskaalpoliitikaid, kuidas kohanduda vähenenud maksutingimustes, sellepärast et ainult nende meetmete kombinatsioonis saame me äh, tendentse ümber pöörata ning puudujäägist liikuda üle, ülejäägini. aga tuleb vaadata, kuidas neid asju korralikult paika panna. suur tänu, ilusti ajas olete ja Roodi Kratsa järgnevalt, palun. suur tänu, proua esinaine. küsimus, mida mina tahtsin küsida, on järgnev. see on seotud tegelikult ka sellega, mida minu kolleeg praegu just ütles. meie otsime ikka ja jälle tasakaalu ühest küljest säästupoliitika ja kohandumise vahel ning teisest küljest ka selle vajaduse vahel, et meil on vaja majanduskasvuks õiged eela, eeldused paika panna. tahaksin küsida äh, siin nüüd äh, spetsialistide käest järgmist. ma olen juba aru saanud, et on eelarvamusi nende meetmete suhtes, mis äh, praegu on kasutusele võetud. Äh, kui me rääkisime siin nüüd äh, fiskaalsest kohu, kohastumisest või kohaldumisest, siis äh, spetsialistid on siin pakkunud välja, et praegused poliitikad tuleb ka pikaajaliselt paika seada, pikaajalisse konteksti panna, nii et riigid saavad jällegi jalgadele tõusta ja nad suudaksid kohalduda oludega ja tagada majanduskasvu tulevikuks? või milliseid meetmeid on vaja võtta selleks, et tasakaalu ja kasvu Euroopas äh, tagada? Uh, suur tänu, Anni Podimata järgnevalt, palun. suur tänu, Sharon. Äh, teema, mm, mida me praeguses paneelis arutame, on ju seotud äh, peamiselt küsimusega, kuidas kasvu on võimalik saavutada läbi sotsiaalse dimensiooni. erinevad programmid, mis juba Kreekas on ellu viidud kolme aasta jooksul, on toonud sellise järelmi, et konkurentsivõimet, äh, konkurentsitingimused ei ole paranenud, aga samas äh, on järgnenud suur retsessioon, ka poliitiline dimensioon siin poliitiline stabiilsus on täiesti ära kukkunud riigis. ja seetõttu äh, minu arust olid meie mõlemad esindajad väga huvitavad. Äh, e-, esimene kõneleja ütles kahte asja, mis on minu arust väga seotud äh, Kreekaga. esiteks, et poliitilis-majanduslik taastumine ei oleks tohtinud sündida niimoodi, nagu ta praegu sündis me oleme ainult võtnud arvesse praegu lühiajalist perspektiivi, aga pikaajalise unustanud täiesti. kui me oleksime pikaajalist konteksti rohkem vaadanud, siis oleks need äh, karmid järelmid jäänud olemata. samuti saneerimistegevustega on vaja mm, niimoodi algust teha, et need äh, oleksid rakendatavad pika aja jooksul, äh, sest et praegu tundub, et see Kreeka kohandumisprogramm viib meid hoopis teise valesse suunda, ka rahvusvaheline Mm. valuutaorganisatsioon äh, on öelnud, et äh, jätkusuutlikult ei ole võimalik kuidagi riiki taastada, kui töötus on kolmkümmend protsenti ja rohkem. edasi, härra Seklakis, palun. Skilakakis parandab äh, kõneleja, proua esinaist. alustaksin küsimusega ja siis läheksin analüüsi juurde esimene küsimus. kuidas te hindate inimkapitali destruktsiooni, kui inimesed on jõudnud olla töötud neli või viis aastat, kas nad on üldse tööturul rakendatavad pärast seda? teine küsimus. Kreekast on siis, minu jutt põhineb Kreekal. kuidas te näete tootlikkuse võimalikkust ajal, mil neli kuni viis aastat ei ole investeeringut üldse olnud, sellepärast et intressimäärad on neli protsenti või viis protsenti erinevad kui teistes euroala riikides. näiteks vahe viis protsenti Kreeka ja Saksamaa vahel. kogu investeering äh, majanduslikult Kreekasse ei ole sellises tingimuses üldse mõistlik. kolmas, kuidas te näete Äh, drastilist võla vähendamist kriisi ajal ning püüdu võlaringist välja saada. kas on võimalik ilma laenu võtmata majandusel taastuda? seda me ju praegu püüame teha. see on justkui, et lõikaks konnal kõik jalad alt ära ja ütleks, et hüppa nüüd. päris keerukas. ja lõpuks teine kõneleja rääkis meil siin sissetulekutest ja ütles, et äh, igasuguste tulude kogumise asemel on pigem mõistlikum kulusid kärpida. aga Troika on just tulude poolde sekkunud eriti sellepärast, et kulusid poliitiline süsteem kärpida ei taha, aga tulusid küll nii et meie riik on, alustas äh, niimoodi et, et viiskümmend kolm protsenti kulutati ainult sellest, mis kulutavad sakslased, aga sellegipoolest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kulutame me viiskümmend protsenti oma üldisest SKT-st äh, valitsuskuludele. nii et kuidas te näete praegu kohandumist väikse riigi puhul Äh, või äh, siis kõrgemad maksud äkki oleks? Ühendriik või kõrgemad maksud? suur tänu, härra Lambers, palun. suur tänu, proua president, ma tahaksin rääkida prantsuse keeles, ütleb härra Lamberts, siis on ka härradele professoritele see lihtsam aru saada te olete oma sõnavõtus siin mitmeid selgitusi meile juba ette kandnud ja ma tahaksin äh, sellest teaduslikust baasist rääkida, sellepärast et äh, poliitikud ja teadlased on erinevad inimesed. eelkõneleja rääkis just kuludest ning äh, teie ütlesite, et kõigepealt tuleb kulutusi vähendada, sellepärast et maksude tõstmine pikaajaliselt mõjuks väga negatiivselt majandusele ja mina kujutan ette seda asja niimoodi, et põhimõtteliselt äh, jagab äh, ressursse riik halvasti, turg teeks seda paremini. Äh, tahaksin küsida, milliseid teaduslikke teooriaid selle teesi toetuseks saaks välja tuua? ma arvan, et kahe tuhande kaheksandal aastal ja kahe tuhande üheksandal aastal kriisis nägime me seda, et Iirimaa, USA ja äh, teiste riikide kinnisvaramull tõi kaasa kriisi, see ei ole üldse riikide otsuste järelm, nii et me ei räägi siin riigist, kes on oma allikaid halvasti käitunud, nendega ringi käinud või ressursse valesti jaganud, aga turgudelt tuli pigem see turbulents ja kui te selliseid arvamusi siin välja ütlete, siis ilmselt on teil väga selge toetus mingisuguste teaduslike teooriate poolt, mis teie teesi toetavad. edasi, äh, tööturg. Te olete insener, mina ka ning äh, mul on väga hea meel alati vaadata igasugu graafikuid. Te räägite siin palkade deflatsioonist, äh, ka nominaalpalkadest ning sotsiaalkaitsest ja kui te kõiki neid aspekte vähendaksite, ütlete teie, siis on võimalik ka hoogustada töökohtade loomist. kui ma õigesti aru saan, siis majanduses kus sada protsenti inimestest on orjad, siis oleks meil sada protsenti äh, täielik tööhõive ja töötust poleks üldse poliitilist selgitust ma ei taha siin kuulda, sellepärast et see on meie ülesanne, aga ma tahaksin teada, milliseid äh, teaduslikke äh, tõendeid on teil oma kategooriliste argumentide tõestuseks, toetuseks esitada. ja nüüd Anna Koomes, palun. suur tänu. tahaksin äh, viidata Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni raportit siin professoritele, mis Portugalis eile ette kanti ja raportis on kirjas, et kohandumisprogrammid, mis baseeruvad tööhõive ja palkade kärpel äh, tegelikult ei tööta. ja Portugali näide täpselt seda näitabki. Portugalis ei ole stagneeruvaid palku, on konkreetselt vähenevad palgad. ILO raport näitab konkreetselt, et meie miinimumpalk mis on sada kaheksakümmend viis eurot, sellest me siis räägime konkreetselt, seda reaalpalgana vähendati neli koma seitse protsenti eelmise kahe aasta jooksul keskmiselt. kuue, üle kuuesaja eurosed eh, palgad on vähenenud kümme protsenti. ja kujutage ette, et te olete olnud nelikümmend aastat eh, suursaadik ja olete saanud tuhat eurot palka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, siis tänaseks saate te kakskümmend protsenti vähem. see ei aita mitte kuidagi meid kasvuteele tagasi, see ei suurenda tootlikkust, ei suurenda konkurentsivõimet ega töökohtade loomist, vaid see toob kaasa lapsvaesuse, see vähendab sotsiaalset kaitset ning inimesed rändavad riigist välja vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni raportile kahe aasta jooksul on üks töökoht seitsmest hävinud Portugalis, kümme protsenti meie rahvuslikust rikkusest on hukka saanud viimase kahe aasta jooksul, kümme tuhat inimest, peamiselt noored kvalifitseeritud inimesed, lähevad välismaale igal kuul. ja see on meie äh, igapäevane reaalsus ning mis tegelikult suureneb, on ebavõrdsus äh,, väljaränne ning meie kuvand Euroopa silmis hävitatakse ära. proua esinaine ütleb, et ta ei saanud täpselt aru, mis see küsimus oli, aga nüüd saab sõna härra Ann Kokk. üks küsimus äh, mõlemale eksperdile minu poolt. mind huvitas tegelikult väga see, mis te ütlesite, et palgadeflatsioon on olnud vastuproduktiivne, äh, see ei ole toonud õigeid äh, järelmeid ettevõtted samas ütlevad, et äh, siis on meil probleem inimestele üldse maks-, maksta, kui meil makse, kui me palku vähendada ei saa. Äh, oluline on toetada ka meie tootlikkustsüklit. Äh, me ei saa kuidagi tõsta palku, kui ettevõtete tootlikkus ja ka kasumid ei kasva. praktikas see ei tööta. edasi see, mida ütles härra Lamberts Äh, kulutuste vähendamine. Äh, siin on kaks varianti, üks on see, et multiplikaatoriks on null ja teine on see, millised ekvivalentsid siin kasutuses on, et kas te saate tuua näiteid teooriatest või uuringutest, mis teie argumente toetavad? Jürgen Klute, palun järgnevalt. suur tänu, Sharon loomulikult majandusküsimused on meil ikka alati esiplaanil, aga sellegipoolest ma tahaksin öelda, et need äh, majanduslikud äh, meetodid, mis majanduses on võetud kriisi juhtimiseks, äh, toovad kaasa ka poliitilised järelmid. see tähendab seda, et tegelikult need, kes tahavad Euroopa riikidesse sekkuda kuidagi juhtimise teel, on saanud seda teha. ja seda me ei tohi mitte ära unustada Te rääkisite konkurentsivõimest ning mulle tundub, et see on natukene liiga abstraktne. ma olin mitmeid kordi Kreekas visiidil ja ka Portugalis ning mulle jäid silma mitmed asjad, mida abstraktse konkurentsivõimega ei ole võimalik kuidagi muuta. üks asi on see, et need riigid on väga suures osas deindustrialiseeritud, neil ei ole tööstuslikku baasi ning nad ei saa tööstuses üldse mingisugust äh, konkurentsi taastada, sellepärast et neil on vaja kõigepealt see tööstus ja tootmisbaas üles ehitada. kuidas seda teha? teine äh, asi on see, et mõlemas riigis on väga palju äh, põllumajanduslikku tootmist, eriti Küprose puhul näiteks, neil ei ole ühendturule üldse ligipääsu, sellepärast et need kogused, mida nad toodavad, on väga äh, pisikesed ja seetõttu suured äh, edasimüüjad üldse ei võta nende kaupa vastugi. ei, Werner, tõesti nii on. loomulikult äh, on erinevaid tootmiskeskusi, mis toodavad liiga vähe selleks, et turule üldse kuidagi jõuda, mis tähendab, et äh, konkreetset äh, tootmisstruktuuri on vaja järgida ja vaadata, kuidas äh, tootmisstruktuuri muuta niimoodi, et need riigid saaksid kuidagi osaleda ühisturul. tahaksin teie hinnangut kuulda täpselt, kuidas te seda probleemistikku näete. suur tänu. Thank you very much. suur tänu. Nick Griffin, palun. Thank you uh,. Two... suur tänu. kaks väga olulist märkust tänasel pärastlõunal. esimene asi uh, oli see esimese sessiooni meeldetuletus, et teema, millega me räägime, on, räägime, on kultu-, on kunstlik kriis, mis kogu äh, ühenduse jaoks mandaadi andis, äh, Romano Prodi siin tuleb meelde oma kriitiliste märkustega, ja teine asi on riigivõlakriis äh, Lõuna-Euroopas, sama asi juhtub ka Ühendkuningriigis, minu enda valimisringkonna vaesemates piirkondades on piiratud tööajad ning see tähendab, et päris inimestel on päris palju vähem raha. ning selle järelm on nüüd see, et väga palju inimesi on sattunud äh, võlaringi, sellepärast et lühiajalised ja SMS-laenud on kasvanud nendel aastatel tohutult ning see näitab tegelikult, mida vaesus ja kärped ja kogu see asi tähendab. sest et tegelikult lõppkokkuvõttes keegi, kelle korteriühistu ähvardab ta välja visata korterist, neil on tõeline oht, et inimesed äh, kes välja visatakse, eh, nad kaotavad oma lapsed lastekaitseorganisatsioonidele, siis pannakse lapsed lastekodudesse ja kogu see eh, tsükkel jätkub. aga ma tahaksin teada, kuidas me saame öelda inimestele praegu, kuidas see suurepärane ühisvääring ning majandusliit eh, tõelisi peresid haavab päris maailmas ja küsimus teile kõigile on see, et mis te arvate, et kui kaua meil läheb veel aega, enne kui talupojad mässama hakkavad? edasi kolleeg Papadopoulou, palun. Afganistan ehm.... suur tänu. ma olen äh, rääkinud sellest, et äh, kriis viib sotsiaalsetele probleemid, viib sotsiaalsete probleemideni äh, Kreekas olime eelmisel nädalal ning äh, me näeme, et statistika näitab, et sotsiaalne võrgustik on õõnestatud Kreekas, et perevägivalla juhtumid suurenevad, et enesetappude hulk on suurem. ja äh, see tõstatab väga lihtsa küsimuse, nimelt kas Troika ei ole mitte omale seadnud eesmärke, mis on täiesti ebarealistlikud ja valitsused äh, ütlevad lihtsalt, et äh, nad on teinud edusamme selleks, et saada järgmist abipaketti. aga samas äh, kasutatakse ära tööandjaid, ametnikke vallandatakse ning seda on näha nii erasektoris kui avalikus sektoris, et palju inimesi lastakse töölt lahti, see toob kaasa väga suuri sotsiaalseid järelmeid me räägime siin äh, majanduse taaselustamisest, aga mida me selle all siis täpselt mõistame? kui väga jäik äh, kasinuspoliitika toob kaasa selle, et pangad ei anna VKE-dele laenu, mis tähendab, et VKE-d peavad uksed kinni panema, kuidas me siis saame rääkida mingisugusest majanduskasvust, seda ei saa ju jär-, järgneda, me ei saa rääkida majanduse taaselustamisest sellistes tingimustes. järgmisel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ning me peame ütlema, et äh, kuldse äh, Koidiku ja teised äärmuslikud äh, äh, parteid saavad võidutsema nendel valimistel, sellepärast et äh, kodanikud tahavad paremat Euroopat. integratsiooni praegu me aga tegelikes terminites ei näe, nii et millised lahendused siis on? Vene Langen, palun. ja suur tänu, tahan küsida kolme asja, esiteks kas intressimäärade vahed äh, euroala loomise järgel ei ole mitte võimaldanud seda, et äh, Lõuna-Euroopa riigid äh, on saanud tegelikult väiksemate mm, intressimääradega laenu võtta, aga nad ei ole kasutanud seda oma riigi ülesehitamiseks, vaid lihtsalt paisutanud oma valitsusaparaati. teiseks äh,, palgavahed, mida me näeme näiteks Ühendkuningriik, enne kui Thatcher asus valitsuse etteotsa, äh, näiteks äh, tehti ka seadus, et äh, et igas veduris pidi olema kaks juhti, neile tegelikult ei olnud üldse mingisugust tööd ja mõtet. siin töövõtjate ja ametiühingute vahel toimuvad palgaläbirääkimised, need kaks osapoolt räägivad läbi, millised peavad olema palgad, riigil ei ole siin mingisugust asja sekkuda, edasi need riigid, kus on peamiselt turismisektor väga levinud, ei suuda enam võistelda näiteks Türgi ja Horvaatia hindadega, asi on lihtsalt nii ja edasi, kuidas siis peab riik nüüd käituma selles olukorras, kas peaks tegema rohkem reforme, kas peaks äh, andma rohkem raha välja ja kulutama, kas peaks kuidagi investeeringuid juhtima, äh, see tähendab muidugi seda, et meil on vaja stabiilset haldusstruktuuri, mis ka korruptsiooni vastu võitleks siin, kus on siis see reformide alge, mida pea, millest peaks alustama? Quick panic lost the list uh, and paanika ja Annika kaotas nimekirja, ütleb äh, äh, proua esinaine, härra Salafrakos saab nüüd sõna, ma ei saa rohkem anda kõnelejatele kõneaega äh, tõlgid lähevad lihtsalt päeva lõpus ära, aga meil on vaja veel järgmise paneeli juurde minna, nii et olge head, palun äh, pidage kõneajast kinni. suur tänu, proua esinaine. suur tänu kõikidele spetsialistidele, kes mõlemas paneelis on sõna saanud, tahaksin teile meelde tuletada veel kord, et euro asendas teised rahvusvääringud ja ma arvan, et need vahetuskursside kogemused ning teiste vääringute arengud Äh, on näidanud meile mitmeid õppetunde kätte, mis rahvusvahelisel turul võimalik on. me oleme Euroopa kodanikele öelnud, et euro näol on meil tegemist stabiilse vääringuga, mis annab äh, põlemad, paremad võlatingimused ning jõukama elujärje inimestele lõpuks. me peame Euroopa äh, kodanikele tagama, et neil oleks rohkem inimõigusi, ma ei tea, kui edukad me oleme selles olnud. mulle tundub, et kogu Euroopa Äh, liidus on inimeste õigusi niivõrd palju piiratud, et äh, me peame hakkama mõtlema, et äh, mis siis peaks muutma pärast seda, kui Euroopa valimised järgmisel aastal aset leiavad. ning me peame ka mõtlema täpselt, mis poliitiliselt ja sotsiaalselt meie ühiskondades toimumas on ning lõpuks tahaksin ma ka rääkida jookskonto defitsiidist, millest ka eelkõneleja kõneles. ehk oleks võimalik siin täpsustada kas äh, jooksevkonto defitsiit on põhjustatud äh, sellest, et äh, import või eksport on olnud ebastabiilne, eriti lõunariikides, sest et seal on ju oluline roll mängida ekspordil nimelt, kui me räägime jooksevkonto defitsiidist. ning oluline on kindlasti see, et me saaksime ka analüüsida neid vigu, mida Troika on kohaldumisprogrammide rakendamisel lõunariikides teinud. siis on meil võimalik järeldada midagi, mis aitaks meid ka tõepoolest edasi, sest siis on meil võimalik äh, vaadata täpselt, kuhu on rahad läinud ning kuidas on see meie maksebilansile mõjunud ja vaadata, kuidas äh, ülejäägid on ehk voolanud kokku mingitesse teistesse Euroopa Liidu riikidesse. suur tänu, tundub, et äh, midagi juhtus tehniliselt tõlkega, ütleb proua esinaine ja nüüd äh, lühidad vastused palun spetsialistidelt, äh, rohkem kui viis minutit äh, teile aega ei anta. ning ma arvan, et Xavier saab esimesena sõna, sellepärast et ta esimeses voorus ei rääkinud oma ajast üle. jah, ma tänan, palju oli küsimusi, aga paraku minu käsutuses on ainult viis minutit vastuseks, nii et kõikidele ma vastata ei saa. aga kui pannakse ennast võimatusse olukorda, siis on hilja juba hakata kaeblema selle üle ja terve rida riikidega on nii juhtunud, sest enne kriisi oli neil juba suur välisvõlg, eelarve puudujääk. Kreeka puhul oli see nii. ja mujalgi. Portugalis samuti. ja loomulikult, kui on hilja, siis läheb asi valusaks. inflatsioon läheb käest. ja kui siis inimestel igasuguseid õigusi on antud, mida finantseeritakse tulevaste põlvkondade arvelt, siis Äh, kui demograafiline olukord on halb ja majanduskasvu ei toimu, siis makse vajalikul hulgal ei õnnestu koguda ja kõiki lubatud täita. ja kui siis selgub, et ei suuda ka oma kaupa müüa, sest need on liiga kallid, siis ainus väljapääs on, et euro ei ole nii tugev ja siin ma tulen teise mõtte juurde, nimelt kasinus. jah, ma olen täiesti päri sellega, et praegu ei ole õige aeg kasinuseks, kui ollakse juba majanduslanguses ja ma ei arva, et kordajaks on euro, ma arvan, et see on palju suurem kui euro, ehkki mitte nii suur, kui mõned väidavad. jah, lühemas perspektiivis me teame, kasinus hävitab töökohti. varasemal ajal oli see niinimetatud Washingtoni konsensus, mida IMF rakendas kriisiriikidele ja selle Washingtoni konsensuse äh, loogika oli väga selge, te kulutate liiga palju, see tähendab, et tuleb kulutada vähem. me teame, et kui vähem kulutatakse, siis nõudlus langeb ja see hakkab hävitama töökohti ja sellepärast on vaja uus nõudlusallikas luua selle kõige tasakaalustamiseks ja need uued nõudlusallikad peavad olema, tulema mujalt maailmas ja nii on võimalik majanduse kokkutõmbamist vähendada. nimelt öö, äh, on to-, kui väheneb kodumaine nõudlus, on vaja ekspordinõudlust suurendada ja selleks on vaja devalveerida kodumaine valuuta. ja ma tean, ma üllatan paljusid eh, meie ökonomistid, eh, meid alati nähakse kui euro toetajaid, aga ma arvan, et euro on tegelikult üks suur probleem praeguses kriisis, sest ta ei võimalda kriisis olevatel riikidel rakendada Washingtoni konsensust. ja mida siis teha, kui Washingtoni konsensust ei anna rakendada? siis eh, see käivitub poliitika, mis meil oli Jean-Claude Trichet ajal Prantsusmaal kui meie olime Euroopa rahandussüsteemis ja seda poliitikat kutsus Trichet eh, konkurentsivõimeliseks deflatsiooniks. see tähendab seda, et eh, on sellised kokkutõmbepoliitikad, mis jahutavad majanduse maha, et inflatsioon koduriigis on väiksem kui teistes riikides ja mida me näeme nüüd Kreekast, Portugalist ja Hispaaniast, see, et see deflatsioon toimiks, eriti kui eh, tööhõiveturg on eh, nii jäik. me näeme, et eh, tööpuudus on kakskümmend protsenti nendes riikides, mujal on tööturud paindlikumad ja seal on tööpuudus vähem, aga see konkurentsivõime deflatsioonipoliitika on väga kulukas ja siia tulevad veel juurde euroga seonduvad kulud, mis veelgi probleemi teravamaks muudavad. ja mul küsiti prantsuse keeles mõned küsimused ja ma vastan ka nüüd prantslastele, belglastele prantsuse keeles. ja ma ei öelnud, et et eh, koordistaja on null ja ma ei öelnud ka, et riigid valesti oma ressursse jagavad, aga ma ütlesin, et kui makse suurendatakse, siis on vähem stiimuleid investeerida ja rohkem tööd teha eh, ja ma tahtsin öelda, et maksud on ka moonutava mõjuga. väga palju on kirjutatud majanduse kohta igasuguseid teoseid, aga majandus ei ole täppis äh, teadus. ma võin tuua terve rea artikleid, kus väidetakse, et äh, teatud sotsiaalmajanduslik kes oludes näiteks Prantsusmaal, kus ollakse maksude poolest tipus, leiab aset niivõrd palju moonutamist, et kui makse isegi veelgi suurendada, siis ega selle raha juurde ei anda, asjad on nii, anna, asjad on niivõrd paigast ära, siin räägiti lausa orjatööst tööturul, jah, mõnedes riikides tõesti see nii on, mõnel pool on jälle see orjapidamine tekkinud tööturul. Mm, me teame ka, et ajaloos on esinenud gulaag. see oli selline äh, ühe riigi eksperiment. Hispaanias Franco ajal näiteks palgad ka olid väga-väga madalad, üri-, madalad, aga samas tööpuudus oli null, nullilähedane tööd oli rohkem, kui oli töötegijaid. aga pärast äh, Frankot on nüüd meie tööpuudus kasvanud kahekümne protsendini. ma ei arva, et optimaalne tööpuudus oleks null protsenti, kindlasti palju rohkem, aga ajalugu näitab meile, et on seos äh, tööjõukulude ja tööhõive vahel. jah, ma ei katkestanud teid, ma tean, et väga raske on, aga nüüd, Javier, esimest korda sa ületasid oma aega, nüüd saad ainult viis minutit. ma teen väga lühidalt. mõned viitasid siin äh, majandusteadlastele. me tõesti oleme kasinuse oludes ja nüüd see kasinus levib ja arvestades kordistajate suurust ja seda, et parem tulemus on siis, kui nad on madalamad, siis võib-olla tõesti tasub rohkem äh, hajutada ja edasi lükata. asi ei ole selles, et rohkem kulutada, vaid tähtis on, et kasinusprotsess ajas oleks pikemale perioodile hajutatud. ja see on sama asi ka palkadega. küsimus ei ole selles, et palku tõsta, vaid lihtsalt panna pidur palkade langusele. ja see on hoopis teine asi kui palkade tõstmine. ma rääkisin sellele, et miinimumpalgad peavad olema Euroopas ja need riigid, kellel on jooksev konto ülejääk, äh, need tõstavad kiiremini, näiteks Prantsusmaad ei ole põhjust eh, miinimumpalka suurendada, sest see on seal piisavalt kõrge. tähtis on, et see ei läheks tasakaalust välja inflatsiooniga, produktiivsuse näitajatega. tähtis on, et oleks olemas miinimumpalk eh, ja see kasvaks sellistes riikides nagu Saksamaa näiteks, sellest oleks kõigile kasu ja ei ole võimalik rohkem ära teha ilma devalvatsioonita mõnedes riikides. devalveerimine on väga tähtis, aga see ei ole ainus tegur. industrialiseerimise kadumine samas muudab sellise devalveerimise mõttetuks, on, peab olema tööstussektor selleks, et devalveerimist ellu viia. aga jah, Trichet on hea näide Eh, kui palgad langevad ja kui siis on ülemaailmne kriis ja kõik langetavad palkasid, siis tulemuseks on see, et toimub ülemaailmne deflatsioon ja lausa palgasõda. nii et eh, mis on siis vastus, kui on vaja tasakaalule saavutada maailmas, on vaja puudujäägiga riikides eh, suurendada konkurentsivõimet ja samas ka on vaja leida viis, kuidas vähendada ülejääke, ülejäägiga riikides. kui seda ei tehta, siis lõppkokkuvõttes toimubki üleüldine deflatsioon ja probleemid jäävad lahendamata. nii et on vaja vaadata asju laiemalt Eh, kui ei saa igale riigile kohaldada Washingtoni konsensust ja siis öelda oi, vabandust, valesti läks. aitäh. ma vabandan, et te peate Teile esitatakse kaheminutilisi küsimusi ja teil ei ole kunagi piisavalt aega, et nendele vastata. kui te soovite, siis äh, on võimalik need osad vastused saata meile kirjalikult ja me saadame need liikmetele laiali, nii et äh, kui on midagi jäänud lahtiseks, äh, siis meil oleks selle üle väga hea. Teilt ju paluti mõningaid viitedokumente või referentsdokumente, meil oleks väga hea meel sellist infot saada me oleme viisteist minutit ajast maha jäänud, nüüd läheme kolmanda paneeli juurde arvamuste vahetus Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoniga. ja me läheme edasi samas vaimus, nii nagu me oleme finantstoe kohandamine ning tingimuslikkus äh, Kreekas ja Küprosel, need on siis need küsimused, mida me oleme arutanud. kõigepealt komisjon, kui ma nüüd õigesti aru saan, Servas, Deros kes eh, on majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi asepeadirektor. me oleme ajast maha jäänud, et äkki te saaksite oma ettekande teha seitsme minuti sees. ma oleksin väga tänulik selle eest, palun. aitäh, proua esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed kallid külalised, ma üritan seitsme minuti sisse mahtuda, võib-olla ma räägin kiiremini kui tavaliselt, aga ma tänan selle võimaluse eest, et ma saan täna siin majandus-rahandusküsimuste komisjoni ees äh, esineda, mis puudutab Euroopa Parlamendi äh, osalemist äh, kaks paketti. komisjoni ja troika roll troika loodi ad hoc baasil ja tehti liikmesriikide initsiatiivil ja me üritame siin Lissaboni lepingu kaudu eh, kaks eh, paketti luua. valitsustevaheline kokkulepe pidi viima eh, ühtse kokkuleppeni. vabandust, ütleb proua esinaine, see, te ei saa kiiremini rääkida, sest tõlgid lihtsalt ei jõua teile järele Äh, vabandust, äh, ma aeglustan tempot ja üritan ikkagi seitsme minutiga hakkama saada. selles raamistikus võeti vastu lõplikud otsused ja seda tegid äh, liikmesriigid. rõhutati seda, kui olulik on vastavate liikmesriikide osalus, see on programmi eduka rakendamise võti troika on äh, olnud väga edukas, me oleme liikmesriikide äh, ees olevaid äh, väljakutseid lahendanud ning me oleme ning kõik liikmesriigid on siis kinnitanud, et nad tulevikus osalevad troika töös. komisjon teatas täna pressikonverentsil, et Euroopa Parlamendi algatused troika toimimisel on äh, võetakse komisjonis äh, ar-, arvesse, komisjon osaleb täna sellel kuulamisel ja ka erinevatel äh, nõupid-, äh, aru-, läbirääkimistel, see näitab seda, kui palju me soovime omalt poolt kaasa aidata ja võtame arvesse ka Euroopa Parlamendi algatusi. vaatame siis, mis programmi edu on olnud programmi kaudu ole, on ürit-, on suudetud maksu maksejõuetust vältida ja me oleme ka paremini majandust juhtida saanud. kui me oleme minemas kasvuteele, komisjon on täna avaldanud oma tulevikuväljavaated ning järgmisel aastal kasvab Kreekas pool protsenti majanduskasv, üks protsent Iirimaal ja pool protsenti ka Hispaanias kahe tuhande neljateistkümne aastal äh, äh, Kreekas majanduslangus läheb edasi nelja protsendiga, kuid hiljem järgnevatel aastatel äh, minnakse ka seal tõusutööle. fiskaalkonsolideerimine on olnud väga muljetavaldav, Kreeka on üritanud kahe tuhande üheksandast aastast kolmteist protsenti vähendada puudujääki. Portugal ja Iirimaa on oma puudujääki peaaegu poole võrra vähendanud ning Äh, võlakirjaturgude sekkumine on seda, sellele kaasa aidanud ja turgude usaldusväärsus on taastunud. lõpetuseks äh, võlakirjaturgud, äh, turud tegutsevad edasi, Iirimaal on teht-, on see väga hästi toimunud ja Portugalis samuti on pal-, olnud palju edusamme. Kreeka võiks siis kahe tuhande viieteistkümnendast aastast samuti sinna minema konkurentsivõime on paranemas, tööjõukulud on vähenemas ning äh, ligipääs tööjõuturule on paranenud strukturaalsed reformid on olnud äh, märkimisväärsed ja need hakkavad ka praegu tulemusi tooma, see viib töökohtade äh, suurenemiseni ja majanduskasvuni. skp võib äh, keskpikas perspektiivis kasvada kuus protsenti ja pikemas perspektiivis peaaegu poole võrra pangandussektorit on rekapitali-, rekapitaliseeritud, Hispaanias ja Iirimaal on see viinud väga heade tulemusteni ning krediidi puudust on ürit-, suudetud vältida. kuidas siis programm on äh, toiminud? võttes arvesse konkreetseid raskeid olukordi ning äh, teatud piiranguid, millega programmi raames pidi tegelema, on tulemused siiski märkimisväärsed. Äh, praegu programmid on kohaldatud poliitiliselt ja majanduslikult väga rasketes tingimustes ning riskid on olnud väga suured ning äh, programmi eksimustega ei saanud riskida. siiski mitmed raskused on edasi äh, püsinud, äh, kuna olukord on nii Euroopa Liidu tasandil kui ka maailma tasandil väga keerukas. vaatamata edusammudest on mõningaid aspekte, mida tuleb arvestada riiklike reformiprogrammide raames kriisi äh, mõju püsib äh, veel edasi ja raskendab äh, majanduskasvu, finantsiline killustatus ja ebakindlus jätkub. finantsturgude ähm, killustatus on samuti äärmiselt negatiivne liikmesriigid ei, ei saa siis oma vastaspooltelt kindlustunnet ühtne äh, järelevalvemehhanism on vajalik selleks, et finantsstabiilsust äh, tagada ja tagada finantsintegreeritus euro, eurorühmas. majanduskasv on olnud väga madal liikmesriikides ning äh, hinnad ei ole alla läinud on vaja edasi läbi viia strukturaalreforme. me teame, et tööhõive küsimused on ka suureks väljakutseks. komisjon on võtnud vastu mitmeid meetmeid selleks, et vähendada noorte tööpuudust, nagu näiteks noorte tagatis ja noorte tööhõive algatus. tööpuudus on mitmes riigis stabiliseerunud, kus enne oli väga kõrgel taseme, tasemel poliitikate mõju on olnud äh, poliitikute jaoks äärmiselt oluline, see siis see, mis toimub äh, programmi riikides, meil on ühine memorandum alla kirjutatud. ja me loodame, et me jõuame parimate tulemusteni. tingimuslikkus äh, üritab ähm, siis võtta arvesse ka madala sissetulekutega inimeste huvisid. Portugalis on äh, kõige haavatamaid üritatud kaitsta. võtan kokku. majanduslikud kohandamisprogrammid on olnud väga rasked, aga nad on olnud vältimatud. kriisiriigid on praegu palju paremas seisus kui enne ning programmide abil on välditud suuremaid probleeme millel oleks olnud, või siis tagajärgi, millega oleks olnud äh, väga rasked äh, mõjud. ning programmi riikides on finantsolukord stabiliseerumas ning Iirimaa, Portugali ja Hispaania puhul on tulemused äh, väga head. riigivõlakriisi ja teisi majanduskriisiga seotud probleeme tuleb edasi lahendada, pangandusliitu tuleb edasi arendada, järelevalvemehhanismi majandustegevust tuleb parandada, investeerimist. jah, te suutsite seitsme minuti sisse mahtuda. kes siis järgmisena on? Klaus Masuch, Masuš Euroopa Keskpangast, Euroopa Liidu riikide üksusest, palun. Eh, suur tänu, proua esinaine, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad kas need, kes sosistavad, saaksid äkki oma mikrofoni välja lülitada, ütleb proua esinaine. kõneleja alustab taas, ütleb tere, daamid ja härrad, olen nõus äh, eelkõneleja arvamusega, eriti just äh, ka nende järeldustega, mis ta tegi kohaldumisprogrammide sotsiaalse võrdsuse ja aususe osas. suur tänu, et olete andnud meile, mulle võimaluse euroala äh, progressi, riikide progressi osas äh, märkusi teha ja ka nende riikide osas, mis äh, kohaldumisprogrammi all on olnud. tahaksin siin äh, kasutada omaenda kogemust riikide analüüsimisel ning troika puhul on komisjon eelkõige lähtunud sellest, et on vaja tehnilist nõu anda liikmesriigide ametile ning ka Eurogrupile, aga oluline on silmas pidada, et Eurogrupp on see organ, mis otsustab, kas anda rahalist abi riigile ja kui jah, siis millistel tingimustel. ei ole kahtlustki, et Euroopa ja euroala kriisi sotsiaalsed kulud on olnud kõrged ning osa riigi elanikest on kannatanud väga tugevate majanduslike raskuste all finantskriis on toonud väga tugevad sotsiaalsed kulud kaasa, majanduslik tasakaalutus ning väga tugevad struktuursed erisused on olnud need, mis on kogunenud äh, äh, hunnikusse nendes riikides, enne kui kohaldumisprogrammid alustasid äh, mais kaks tuhat kaksteist. teatud riikides, näiteks Portugalis, oli eraleibkondade võlakoormus kasvanud niivõrd suureks, et äh, puudujäägid varjutasid kõik äh, võimalikud edasimineku võimalused. teistes riikides on avaliku sektori kulutused äh, kärbitud oluliselt kahe tuhande esimesest aastast euro kasutuselevõtust alates on äh, riigivõlg kasvanud äh, ja seda jätkusuutmatule tasandile. see omakorda viis majanduse ülekuumenemiseni ning konkurentsivõime kaoni. samal ajal suured struktuursed äh, erisused, sealhulgas palkade ja hindade osas, tõid kaasa kohaldumisperioodil retsessiooni ning viisid ka töökohad teistes riikides, Itaalias ja Hispaanias näiteks, võlakoormuse kasv äh, ühildus ka kinnisvarabuumiga ning õõnestas finantsinstitutsioonide äh, toimimist ja tõi kaasa nii ettevõtete kui ka leibkondade väga suured äh, võlakoormused Äh, puudujäägid on riigist riiki erinevad olnud, aga samuti, aga struktuursed erisused on olnud äh, vaja ühtlustada selleks, et äh, majanduskasvu hoogustada. ei ole pääsu eelarvete konsolideerimisest ja struktuuri reformidest selleks, et konkurentsivõimet taastada ja selles kontekstis ma tahaksin öelda, et viivitused tänasel päeval kokku lepitud äh, reformide elluviimisel on toonud kaasa veelgi suuremaid probleeme. mõningates riikides on sellised vajakajäämised, eriti Kreekas näiteks, mõjutanud äh, poliitilise reformide kaaperdamise võimalust ning näha on seda, et inimestel ja osapooltel on seal väga äh, Äh, suured omahuvid mängud. Äh, samas äh, aga tunneli lõpust on näha valgust, sellepärast et majanduslikke tasakaalutusi ning erisusi on nendes riikides ühtlustatud ja parendatud, tagatud on finantsstabiilsus ning reformitud on tööturgu. see on loonud hea aluse töökohtade loomiseks ja suuremaks majanduskasvuks tulevikuks Lää-, eelmised kõnelejad juba ütlesid, et tänased edusammud on olnud nähtavad kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist perioodil oodatakse et, et äh, kaksteist protsendipunkti SKT-s äh, Kreekas kasvab jooksukonto osakaal ning äh, umbes sarnased protsendid on ka teistes programmi riikides, näiteks Hispaanias ja Portugalis. Küproses on edusammud olnud väiksemad, sellepärast et kohandumine ja kohandumisprogrammid lükati seal käiku alles hiljuti. Iirimaa ja Portugal on ülejäägi saavutanud kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, loodetavasti Kreekas äh, Äh, loodetakse, et äh, väikene ülejääk äh, teatud valdkondades kasvab selleks aastaks, aasta lõpuks. samuti on hindade konkurentsi osas tehtud edusamme, Iirimaal on tööüksuse hinnaks, hind kukkunud kakskümmend protsenti võrreldes teiste euroala riikidega. samuti on konkurentsivõimet silmas pidades väga hea uudis see, et võlakoormus on olnud negat-, positiivse kasvuga, eriti just aastal kaks tuhat kolmteist eelkõnelejad juba rääkisid seda, et edu on olnud ka selles, et jooksukonto tasakaalutustega võidelda ning siin on edu olnud silmapaistev. kõigis viies programmi riigis on taaskapitaliseeritud ja restruktureeritud erinevaid finantsinstitutsioone ning see toob kaasa suurema finantsstabiilsuse lõpetuseks, Iirimaas, Portugalil ja Hispaanias on viimases kvartalis olnud positiivne majanduskasv või oodatakse, et aasta lõpuks see positiivseks pöördub. positiivset kasvu oodatakse järgmise aasta esimeses kvartalis ka Kreekas programmid kokkuvõttes on töötanud üsna hästi ning on loonud tuleviku töökohtade loomiseks ja ka majanduskasvuks hea aluse. aga probleeme jätkub, fiskaalne konsolideerimine peab jätkuma, vajalik on avalike eelarvete stabiliseerimine nii, et sotsiaalsed kulud tulevikus ei oleks nii kõrged, kui me näeme erinevaid kriise ja majandusretsessiooni toodete ja teenuste turgu on vaja äh, hoogustada, meil on vaja suuremat tootlikkust, väiksemaid äh, hindu selleks, et äh, toetada tarbimist ning et tagada inimestele õiglase töötasu. reaalpalgad ja tööhõive jäävad muidu liiga kauaks liiga madalaks aktiivsemat lähenemist on vaja ka liikmesriikide majanduste poolt, äh, näiteks et võidelda korruptsiooniga ning maksudest kõrvalehoidmisega. vaja on kohtuorganite tööd parendada ning ka avalikke teenuseid, avalike teenuste kvaliteeti. see kõik toob kaasa sotsiaalse õigluse, mis on suurem. väga kõrge töötus kahjuks võib mitmetes riikides viia struktuursete probleemideni ning eh, tuua kaasa töötuse, eriti noorte hulgas. noored ongi kõige mm, esimene grupp, kes pihta saavad sellega ning peavad seetõttu riikidest välja eh, rändama oluline on parendada ka äh, kõikide nende majanduste suuremat vastupanuvõimet ja paindlikkust. Äh, riigid peavad tagama, et nende pangad oleksid elujõulised ja et pangad saavad reaalmajanduse finantseerimisega hakkama, eriti just VKE-dele laenu andmisega. kui vaja, siis tuleks võtta poliitika algatusi vastu selleks, et tagada pankade keskpika äh, kasumlikkust kõik need väljakutsed tuleb äh, kohe praegu tegevusse võtta ning vajalik on minna ka edasi reformidega programmiriikides. reformide edasilükkamine lükkaks edasi ka majanduse taastamist ning seaks ohtu programmiriikides tuleviku tööhõive loomise ja olen nüüd teile, olen nüüd avatud kõikideks küsimusteks, mis liikmetel võivad olla suur tänu, ütleb proua esinaine, meil on väga palju inimesi, kes tahavad küsida, koordinaatorid on juba otsustanud, kes mida küsida saab. ma arvan, et kõik küsimust korraga, see ei ole hea lahendus ja meil ei ole ühehaaval, ükshaaval äh, käsitlemiseks ka piisavalt aega, võtame kolmeses grupis, esimesed kolme, kolm küsimust tulevad Liamilt, härra Kokist ning äh, Skika-, härra Skikakiselt ja edasi jõuame siis teie vastuste juurde ning püüame oma ajaga toime tulla. palun poolteist minutist äh, pidada kinni kõneajast. Äh, Otmar Karas, äh, proua esinaine, kõigepealt Olli Rehni selgitus täna pärastlõunal, mis puudutas Troika tegevuse, tegevuse hindamist, on minu arust väga tervitatav, siin tuleb seda öelda teiseks, äh, ma ei taha siin kaotada aega küsida konkreetseid küsimusi. meil on siin kaks troika liiget ja kõik teavad, et troikal puudub demokraatlik legitiimsus ning äh, parlamentaarne kontroll, samuti ka legitiimsus ning äh, seda sellepärast, et tegemist on mitte ühenduse instrumendiga, vaid valitsustevahelisega. ja seda pärast tahaksin küsida, millist rolli mängivad institutsioonid troika sees, kuidas nad omavahel suhtlevad, suhestuvad äh, ning äh, kuidas nad suhtestuvad ähm, ESM-iga ja konkreetsete liikmesriikidega millel baseeruvad äh, konkreetsed äh, läbirääkimiste punktid, kellele kannab Troika oma edusammudest ette, kas on mingisugust aruandlust? kuidas lepitakse kokku Troika liikmesriikide vahel, millised on konkreetsete ettepanekute alused või siis otsuste alused, mida Troika teeb ning kuidas koostöö äh, näeb välja nende liikmesriikidega, kes programmiriigid on. ning viimane küsimus. kus on erisused äh, Troika töö avaliku hinnangu ning teie isikliku nägemuse vahel ning millised parendusettepanekud äh, on teil nüüd teha praeguse põhjal, nimelt meie koos, meie komisjoni koostöö eelmise aasta põhjal? suur tänu, Liian, palun. Merci euh, à la commission et à la banque centrale. ma tänan. tänan komisjoni ja Euroopa Keskpanka, et tulite. jah, troika poliitika on probleemne, lihtsalt demokraatlikust legitiimsusest jääb vajaka Troika puhul. aga nüüd küsimused. kõigepealt komisjonile. milliseid instrumente on kasutatud äh, määramaks, milliseid meetmeid kasutada ja millist kordistit te olete kasutanud? sest komisjon IMF-il e on siin erinevusi. Te kasutate struktuurifonde ja viitasite siin tööturule, aga milline elastus on ette nähtud? nüüd Keskpangale küsimus. nüüd on teie käes pea kogu Kreeka võlg ja meetmed, mida Troika on kavandanud kui palju rahastest on läinud selleks, et majanduskasv jälle käivitada Kreekas ja kui palju lihtsalt selleks, et Kreeka võlga ma kinni maksta? ja kuidas need asjad omavahel tasakaalus on? ja milline on Euroopa Keskpanga roll nõuandete jagamisel eelarve ja maksupoliitikas. jah, teie ja IMF olete ka omavahel vaielnud ja argumenteerinud nende asjade üle. ja uued instrumendid, kui palju tuleb veel ära teha? Well, jah, mul on väga vähe aega. nii et asjast siin on räägitud Kreeka juhtumist ja sellest, et muutustele on vastuseis ja ma olen nõus, aga äh, kuidas teie olete vastu seisnud sellele muutustele vastuseisule? viimastel aastatel olete te rahastanud äh, Kreeka avalikku sektorit ja hävitanud Kreeka erasektori. miks nii, on minu küsimus Kreeka avalik sektor, riigisektor on pea öö, midagi panustanud töötusse, seal ei ole töökohad niimoodi vähendanud, vähenenud on töökohad, on kadunud erasektorid. nüüd me mõtleme ametnike pensionide peale, sadad tuhanded lähevad selleks ja komisjon isegi ei vasta, kui palju. ja te ütlete, et jah, et vastuseis oli, aga teie ju rahastasite seda vastuseisu ja miljardite eurodega ja samas te kägistasite erasektorit, kus ei olnud mingit likviidsust, kogu likviidsus läheb avalikku sektorisse. miks nii? Uh, ma tänan ma teen järgmise ettepaneku. mõlemad meie eh, ettekandjad saavad maksimaalselt neli minutit vastamiseks ja siis on järgmine küsimuste voor. kes tahab esimesena? kõigepealt komisjon jälle. ma tänan. ja aitäh nende küsimuste eest. ma vastan kolmele. Eh, troika aruandekohustuslik fiskaalsed eh, kordistid ja erasektor versus avalik sektor. kõigepealt troika aruandekohustus. see on üks teema, millest ma rääkisin väga põgusalt oma sissejuhatuses. nagu ma ütlesin, troika loodi liikmesriikide poolt sellepärast, et oli vaja seda teha. seda mööda, kuidas aeg läks, troika süsteemi on kohandatud ja ta on ka nüüd ka sisse pandud kahesesse õigusloomepaketti, mis te kiitsite heaks maikuus kaks tuhat kolmteist ja kui programmialuseid riike aidatakse, siis komisjon peab töötama käsikäes Euroopa Keskpangaga ja kui vaja, ka siis IMF-iga. nii et Äh, kohe alguses meil ei olnud õiguslikke sätteid, aga nüüd on meil olemas õiguslik alus Troikale. ja mis puudutab aruandekohustust, siis on väga selge, et iga institutsioonil on oma aruandluse liik ja erinevad sidusrühmad, kellele aru anda ja erinevad ülemused, kellele aru anda. mina rääkisin ainult komisjoni nimel ja komisjoni aruandlus on äh, komisjoni asepresidendi ja parlamendi ees ja kaks paketis on see ka kirjas, asepresident on siin parlamendi ees ikka ja jälle esinenud, et arutada programme, seda oli, see tehti nii Küprose puhul, tutvustati kohe alguses Küprose programmi ja alati, kui on kutsutud parlamenti, on asepresident ka siia tulnud teie komisjoni ja täiskogu ette selgitamaks eh, komisjoni otsuseid koos liikmesriikidega andnud selgitusi. ja see ongi aruandlus. ma arvan, et see oli kõige tähtsam küsimus. aga ma mõistan, et sellega peab edasi tegelema ja teil on ka omaalgutuslik raport sündimas ja seal räägiti sellest. nüüd kordistite juurde seda on väga pikalt arutatud varasemal ajal. komisjon on algusest peale kohe eh, mõistnud ja ka IMF ja EKP on seda mõistnud, et kordistid kriisi ajal on kõrgemad kui normaalsetel oludel. ja ma ei taha siin väga tehniliseks minna, aga kui meil on nullmäär, kui äh, äh, ei saa laenu leibkonnad kui majandus on nõrk, siis fiskaalkordistid on hoopis kõrgemad kui tavalistel oludel. ja me oleme kokku leppinud institutsioonidega, et kordistid on erinevad, sõltuvad sellest, milliseid meetmeid rakendatakse, millised on tulud, millised on kulud, me teame, et kulualased meetmed on suuremate kordistitega ja me soo-, eelistame seda, sest nii on võimalik korrektiive teha jätkusuutlikumalt ja veel üks asi, mida ma tahaksin öelda, kõik need makromajanduslikud prognoosid, eh, mis on aluseks programmidele ja mille kohaselt programme läbi vaadatakse ja revideeritakse, tuginevad liikmesriikide eh, andmetele ja ühistele prognoosidele ja koordistite komplektidele, nii et kõikidele riikidele me kohaldame ühesuguseid koordisteid ja seda teevad ka meie kolleegid IMF-ist. ja viimane küsimus, arvestades, et aeg jookseb, see on nüüd erasektor versus avalik sektor. mida me oleme teinud? kõigepealt me koondasime tähelepanu Kreeka fiskaalkonsolideerimisele, arvestades, et kui kohutav oli olukord, et oli suur puudujääk ja see eelarve konsolideerimine on esimene asi, on vaja ka, et võlad muutuksid jätkusuutlikuks ja need on meile jaoks prioriteetsed ja sellepärast me tõesti tegelesime avaliku sektori palkade ja pensionitega, need pidid hakkama vähenema ja üks kolmandik kogukuludest olid suunatud just avaliku sektori poolele ja on selge, et need kaks elementi olid kõige tähtsamad, mida oli vaja korrigeerida. nii et me tõesti korrigeerisime avaliku sektori poolt. samuti eh, vastastikuse mõistmise memorandumis koos Kreeka ametivõimudega me panime kirja ka avaliku sektori töötajatele sätted, et et eh, viie lahkunu asemele tohib võtta tööle ainult ühe. selline asenduse määr oli sinna siis kirja kirjutatud, aga minu kolleeg võib sellest pikemalt rääkida. tema on sellega hiljuti tegelenud ja avaliku sektori töötajate lahkumise teema on endiselt aktuaalne. nüüd erasektor eh, ei ole hüljatud, vastupidi, kogu programmi mõte oli selleks, et ressursid eh, just sinna suunata avalik sektor oli ju liiga suur ja ülemõõduline ja sellepärast me tahtsime seda vähendada ja suunata ressursid erasektorisse. jah, me tuleme selle juurde veel tagasi, aga nüüd Keskpank no.. ma tänan, ma olen nõus sellega, mida kolleeg siit komisjonist ütles ja vastan veel ka eras, vaba, avaliku sektori kohta. kõigepealt need suured eh, palkade ja pensionite kärped on avaliku sektori töötajate hulgas toimunud ja see oli, need kärped olid seda suuremad, mida suuremad olid palgad ja mida madalamad palgad, seda väiksemad olid kärped. ja mis puudutab vallandamisi, koondamisi, jah selles, see protsess ei ole olnud küll nii kiire ja edukas, kui valitsus algselt meile lubas, aga Äh, see protsess on väga valulik. uus minister, äh, avaliku sektori reformi minister Mitsutakis teab, kui raske see on, tal on suuri probleeme. aga ta on pühendunud sellele, et äh, tõesti korrastada avalikku sektorit Kreekas. nüüd esimese küsija ja teine ka küsisid Ähm, Euroopa Keskpanga rolli kohta Troikas. jah, äh, Servaas täiesti õigesti kirjeldas kogu protsessi. ja nüüd on ette nähtud ka SM-i kokkuleppes, et millist rolli etendab e-, Euroopa Keskpank programmide seires ja nagu juba kuulsime, on hea, et Euroopa Keskpank kuulub troikasse kriisiperioodidel, sellise ränga kriisiperioodil, nagu meil on. Euroopa Keskpank ei anna äh, abi, rahalise abi programmide kaudu, aga Euroopa Keskpank, eriti selliste riikide puhul nagu Kreeka või Iirimaa, aga ka Hispaania ja Portugal ja Küpros, on andnud olulist rahalist toetust panust nende riikide pangandussektori likviidsuse tagamisele. ja sellepärast me oleme väga huvitatud sellest, et kuuluda Troikasse, sest nii me saame oma panuse anda, oma nõuandeid jagada. ja teate väga hästi, et rahapoliitika öö, mehhanism on moonutatud äh, euroalas, meil on finantssektor killustatud ja sellepärast on väga raske rahanduspoliitikat ühtselt kohandada, et tõesti see hõlmaks euroala kõiki piirkondi ühtemoodi ja need struktuurilised reformid, mida me oleme arutanud liikmesriikide valitsustega eurorühmas on ülitähtsad ja neil on meil ka üks kaasmõju, mis on väga positiivne, mitte ainult ei aita tööhõivet ja tootlikkust ja paindlikkust ja konkurentsivõimet turgutada, vaid need reformid aitavad ka käsitleda probleeme, mida me praegu näeme eh, rahanduspoliitika mehhanismide vallas, mida edukamad need reformid on, seda paremini meil õnnestub rekapitaliseerida panku nendes riikides ja teeme seda programmide abil. Need programmid, mida me, need probleemid, mida me näeme praegu rahandusmehhanismidel, on meil võimalik meil neid paremini käsitleda ja et probleemide mõju on praegu väiksem kui aasta või kaks tagasi riikidele. aitäh. saadikud saavad alati järgmises voorus uuesti küsimusi esitada samal teemal, kui nad tahavad, aga nüüd järgmised kolm, palun. Nikki Savela, so uh, Gertjan. Thank you, uh, president. ma tänan. kui ma kuulsin meie kahte külalist esinemas, siis mulle näis, et siin Alice Imedemaalt kõneleb Äh, jah, kui ma vaatan, millistel eeldustel need poliitikad tuginevad, siis me ju tegelikult teame, et kõik prognoosid on olnud kogu aeg valed. Kreeka aastal kaks tuhat kaksteist Troika ütles, et hakkab kasvama üks koma kolm protsenti skp, aga see hoopis kuus koma neli protsenti kahanes, nii et tohutu erinevus. kaks tuhat üksteist oli see miinus kaks koma kuus protsenti prognoos, aga miinus seitse tegelikult ja Troika ütles ka, et Kreeka öö, äh, kasvu ja võlgade prognoos äh, on hoopis teine. sada kuuskümmend viis protsenti saja neljakümne, saja kahekümne asemel. võlakoormus sada kuuskümmend protsenti äh, tegelikult äh, SKP-st, nii et teie prognoosid on palju hullemad ja valemad kui mis tahes ilmaprognoosid, mida ma ela alles kuulnud olen nii et ma suhtun suure, suure umbusuga sellistesse institutsioonidesse nagu teie. Teie rääkisite siit madalast inflatsioonist, aga meil tegelikult toimub hoopis deflatsioon ja kõik on väga mures selle pärast. mõned riigid on juba Jaapani mudelisse langenud ja miks nii, mina ei tea. kas te alahindasite kriisi laadi, te olete ökonomistid kõik, te peaksite uurima asja ja töötate ju kõik suurtes ülikoolides ja peaksite väga hästi teadma, mis toimub. ja euro kui kõikide probleemide lahendus öö, on üks retsept või hoopis te siin levitate vale, vale lootusi ja ütlete, et jõukus on seal kohe nurga taga tulemas. probleem on selles, et valeandmed on eh, tekitanud valesid hinnanguid ja ka valesid ootusi ja tulemuseks on valed ravimid, vale ravi, mis on sundinud riigid poliitilisse kriisi ja majanduslikku stagnatsiooni ja need riigid ei suuda seetõttu struktuurilisi kohandusi teha. ja lisaks veel tööpuudus, sotsiaalne plahvatus võib toimuda mina ei näe mingit valgust tunneli lõpus, nagu teie oma valeprognoosidega näikse, nägevat. see oli nüüd esimene kord, kui sa esi-, läksid ajast üle, ma lasin sul seda teha, aga ära seda rohkem tee. järgmisena Philip. aitäh eelkõneleja ütles siin ära juba paremini, kui ma ise suudaksin ütelda palju asju. me peaksime äh, tunnistama, et äh, siin on, te olete siin valed osalejad, te ei ole otsuse tegijad, eurorühm äh, on ju tegelikult see, kes otsuseid teeb, me peaksime nendega rääkima, miks me selle kuulamise tegime äh, üldse, kui te ütlete, et majandus taastamine on kohe nurga taga tulemas? väga konkreetsed küsimused, te ütlesite, et te olete tehnikud. kas teie Keskpangas leiate, et Draghi saadet, saadetud kiri Portugali, Iirimaale ja Itaaliale annab mingi tehnilisi nõuannet või on tegemist millegi muuga? mulle tundub see rohkem olevat poliitilised piirangud, mitte tehnilised nõuanded, aga võib-olla ma eksin. mõlemale teile küsimus, kes annab volituse? ja härra Kaarase küsimusele te ei vastanud, milline mandaat teil on, sest eelmise eurorühma liider ütles seda, et tegemist on vastastikuse mõistmise memorandumiga, aga me ei saanud tegelikult mingeid detaile, aga me võtsime selle vastu. nii et äh, teie otsustasite, nemad äh, olid sellega nõus. järgmine küsimus, äh, jätkusuutlikkus. härra Servasi Derosi ülemus ütles mulle, et jätkusuutlikkuse analüüs on poliitiline otsus, meie aga teame, et EKP sundis ECFIN-i ehk siis majandus-rahanduse küsimuste peadirektoraati kahe tuhande kümnendal aastal eh, Kreeka võlg ei olnud jätkusuutlik. Teid siis kutsu-, te jäite sinna kahe poole vahele ja te olite nõus EKP-ga, rääkige natuke sellest rohkem ja viimane küsimus ja sellega ma lõpetan prognooside tegemisel olete te väga e, ebaõnnestunud, aga kas te võtate arvesse sellise võimaluse, et kui, et nendes liikmesriikides toimuvad plahvatused või te arvate, et nad lihtsalt peavad vastu? poolteist minutit on küsimuse esitamiseks, mitte kaks minutit, muidu vastuseid ei jõua saada aitäh, siin on väga hea võimalus, et me saame siin Euroopa Komisjonilt äh, ja Keskpangalt küsimusi esitada. me ei ole neid siia enne saanud ja vaatame siis, kuidas, äh, see ei ole ju see, kuidas demokraatia toimib. Te rääkisite siin troika toimimisest ja nii edasi. see ongi ju demokraatia aga ma olen üsna jahmunud sellest, äh, mida komisjoni esindaja ütles, kui ta rääkis programmi eesmärkidega kooskõlas olemisega, siis nende liikmesriikide puhul, kes on programmi riigid. minu arvates on äärmiselt selge, nagu väga mitmel korral on selgunud, et säästumeetmed ei ole olnud ebaõnnestunud iseenesest. aga see lihtsalt ei toimi Te toote siin mõõdikud mängu, meil on väga palju erinevaid mõõdikuid, Portugalis näiteks on meil majanduslangus, retsessioon, sadu tuhandeid inimesi on tööta, kümned tuhanded lahkuvad riigist iga päev ja asjad lähevad aina hullemaks ning see hävitustöö ei aita mitte kedagi. ma olen teiega nõus, võrreldes troika ootustega ja prognoosidega tunduvad, kõik teised olevat suurepärased ennustajad, isegi ilmaennustajad on väga täpsed. tegelikkuses on see, et troika probleemiks ei ole eesmärkidega kooskõlas olemine või vastavuses olemine, vaid riigivarad ja pensionid, riigiteenistujate palgad. avaliku sektori kriis on niivõrd suur. nüüd ma lõpetan. ma tahaksin küsida, millal te möönate, et äh, troika programm ei jõuagi tulemusteni, tegemist on äh, ideoloogiaga? kallid kolleegid, me oleme ajahädas, ütleb proua esinaine ja seega te, te peate ka vastuseid saama küsitletutelt. Niki oli järgmine. Niki Servela, kas te soovisite sõna? Te olete nimekirjas. austatud kolleegid, ma tahaksin tänada kõigil, kõiki teid äh, kohaloleku eest ning selle eest, et te andsite meile väga palju olulist informatsiooni kui mõtleme kohandusprogrammi riikidele, siis me saame aru, et hoolimata sellest, et iga üksik riik on ellu viinud mingi kohandumisprogrammi, mis Troika poolt on neile ette söödetud, näiteks siin on vähendatud palkasid, on püütud maksudest kõrvalehoidmisega võidelda, reforme viiakse läbi ja nii edasi. kui me vaatame konkreetselt olukorda igas üksikus riigis, siis praegu ei ole nendel riikidel õnnestunud tõsiseid suuri investeeringuid eh, enda külge haakida. isegi need eh, riigid ei ole olnud investeeringute paigana atraktiivsed, kellel üsna hästi läheb. küsimus on, et miks kas rahvusvahelised kapitaliturud ei huvitu siis, mis nendes riikides toimub, hoolimata sellest, et näiteks tööjõukulud nendes riikides on väiksemad. ka Euroopa kapital nendesse riikidesse ei jõua ja seetõttu küsimus on, et mis põhjusel? Okay, we'll have the... nii, nii nagu ennegi vastuste jaoks äh,, siin oli äh, väga palju vast-, küsimusi tegelikult äh, kattusid. komisjon kõigepealt aitäh, proua esinaine. ma tänan ka liikmeid küsimuste eest. ma üritan nii hästi kui võimalik vastata, võib-olla ma ei saanud kõigest väga hästi aru esimese vooru puhul, ma lähen edasi nüüd teise vooru puhul. mis puudutab prognoose, siis esimene ja teine küsimuse esitaja puudutasid seda teemat. siin on väga palju erinevaid aspekte. kõigepealt ma mõistan täielikult nende muresid prognooside täpsuse osas äh, programmi riikides just eriti. tegemist on teemaga, mida komisjon võtab väga tõsiselt ning meie prognoosid on äh, majandusjärelevalve aluseks ja seega me anname endast maksimumi, et meie prognoos oleks nii täpne ja hea kui vähegi võimalik. seega me ei ole täiuslikud, me võib-olla eksime, võib-olla tuleb jah, tõesti eksimusi ette, kuid üldiselt oleme me viinud läbi palju erinevaid analüüse prognooside tegemiseks ja ma rõhutan, et komisjoni prognoosid on äh, väga täpsed, paremad kui erasektori prognoosijad. nii palju siis üldiselt. mis puudutab programmi riike, ma juba ütlesin juba algusest peale et nendes programmiriikides kriisitingimustes on enneolematus olukord ning kriis on mõjutanud äh, valuuta, ühtset valuutat, ähm, majandus- ja rahaliidu loomist ja seega on prognoose koostada äärmiselt keeruline. ma loodan mõistmisele, ärge kritiseerige nii palju, vaid mõistke parem, et tingimused on äärmiselt keerulised, mille jooksul, mille ajal siis neid ähm, prognoose on äh, koostatud. väga palju on ebakindlust. programmi äh, riikides ei tehtud äh, sugugi paremisi prognoose, kui meie seda tegime tagasi Kreeka juures. seal me eksisime aga teistel põhjustel. kolmanda, kolmandana tahan öelda, et haavatavates riikides ei olnud meil mingeid standardeid paika pandud, me pidime vaatama pangandussektorisse, riigivõla, võlaolukorda majandusrisk oli, majanduslik riski käitumine oli väga suur, siin on väga palju erinevaid aspekte ja me võtsime need kõike arvesse äh, majandusteadlastena ja koostasime siis oma prognoosi. mis puudutab äh, programmi riikide prognoosi, siis äh, me arutame läbi seda vastavate liikmesriikidega ja ka kõikide institutsioonidega prognoosidega me üritame jõuda konsensuseli ja arutelusid tehakse väga pikalt. me oleme ka oma sügavuti minevas analüüsis üritanud paika panna ka kõige negatiivsemad prognoosid. Kreeka puhul olid erinevused tulemuste prognooside vahel suuremad kui mu teistes liikmesriikides. seega on meil mingeid ähm, keerulisemaid äh, juhtumeid, mille puhul me eksime, nagu näiteks Kreeka puhul, Iirimaa puhul olid äh, tulemused täpsemalt äh, võrreldes prognoosidega. olukord Kreekas halvenes esimese programmi aasta jooksul ning ähm, me, kõnelejad katkestatakse ja kõneleja jätkab seega eh, tulemused eh, programmi riikides eh, olid väga erinevad olukord oli ka globaalsel tasandil palju kehvem kui eelnevatel aastatel, seega oli väga raske ette näha mõningaid aspekte ja koostada täpseid prognoose Kreeka puhul, aga kordan, me oleme teadlikud sellest ja me üritame tulevikus ennast parandada. kui me võtame Küprose, siis me teame, et olukord oli ebakindel, kuid esimesel aastal eh, me suutsime kasu ja kaheksa protsendini. aga me peaksime olema ettevaatlikud ja me ei peaks meil peaksid olema teatud äh, võrdlusalused. me võtame seda küsimust väga tõsiselt. mis puudutab mandaati, mandaat on, mandaat on antud eurorühma poolt ja liikmesriikidelt. kui on olemas mingi liikmesriik ja programmiga alustatakse, siis seda peetakse läbirääkimisi eh, komisjonis asepresident, samuti ka erinevatest töörühmadest ja siis esitatakse kõik need liikmesriikidele. meil on pidevalt konta-, kontakt missiooni juhtide ja eurorühma eesistuja vahel ja me korraldame konverentse kogu eurorühma liikmete vahel, seega arutelusid on väga palju, me vahetame arvamusi ja teeme koostööd, me ei tööta isoleeritult, ei, ei, ei, me üritame jõuda ühese eh, arusaamisega, milline see programm peab olema ja me kontrollime seda kogu aeg ja lõpetuseks arutame läbi ka vastastikuse mõistmise memorandumi liikmesriikidele ja see võetakse vastu eurorühma liikmete ja, ja eesistuja poolt, eurorühma eesistuja poolt nii et me ei mõtle ise midagi välja ilma tagasisidet vastu võtmata. ning lõpetuseks, mis puudutab kõnelejad katkestatakse, öeldakse, et aega ei ole. nüüd lähme edasi Keskpanga juurde. aitäh, proua esinaine. ma nüüd täiendan Servasi öeldut. tahaksin rääkida prognoosidest ja vaatame nüüd ka nendest positiivsetest külgedest Kreeka puhul oleks mõistagi väga paljud saanud teistmoodi teha, kuid äh, need prognoosi otsused äh, tehti äh, sel ajal oleva informatsiooni põhjal ning aprillis ja mais kaks tuhat kümme me tegime prognoosi ja siis me ütlesime, et esimene kohandamisaasta oli väga ebatäpne ja meil ei olnud ka statistikat piisavalt. kahe tuhande kümnenda aasta aprillis me nägime, et aastane defitsiit äh, oli teatatud olevat enne kaksteist koma viis protsenti, ma ei tea, kas see oli täpselt nii, aga umbes nii ta vist oli poolteist aastat hiljem selgus, et puudujääk oli viisteist ja pool äh, protsenti, viisteist koma kuus täpsemalt. ja sellel kõigel oli väga tõsine tagajärg, see mõjutas väga suuresti meie prognoosi, kui me ei tea täpselt äh, olukorda, siis me ei saa ka õigeid äh, prognoose teha, lisaks vastab tõele, et kahe tuhande kümnenda aasta kevadel ei teadnud, millised olid need halduslikud probleemid Kreekas. see ei olnud veel täiesti nähtav ja tahaksin ka ütelda, et reformide rakendamine, milles oli kokku lepitud, viibisid, neid lükati pidevalt edasi ning äh, kuna tegemist oli kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ka poliitilise kriisiga ja see lisaks veel äh, kavade rakendamise puudustega viis selleni, et olukord läks palju hullemaks, kui me paar aastat tagasi ette nägime, sest me ei näinud ette poliitilise äh, kriisi teket või rakendamise puudusi. on öeldud et meie prognoosid on äh, pessimistlikumad kui mõningatel teistel erasektori prognooside tegijatel ning lõpetuseks mõne sõnaga sellest, kas äh, tunneli lõpus on valgust või mitte. tööpuuduse määrad on öö, äh, mõistagi väga hirmutavad äh, näitajad. ja olukord ei ole äh, enamates, enamustes äh, programmi riikides olukord paranemas, välja arvatud Iirimaa. kuid vaatame ka teisi näitajaid, näiteks konkurentsivõimet, siis riigivõlas on väga suuresti suudetud allapoole minna ning pankade bilansid on samuti tasakaalus ja kõik see info on väga julgustav ja annab meile teada, et järgnevatel aastatel on olukord veelgi paranemas nendes programmiriikides. deflatsioon, sellest tahaksin ka rääkida. Te rääkisite, et hinnad on langemas mõningates riikides ja te olite üsna negatiivsed äh, selles suhtes. eurorühma piirides, kui on üks liikmesriik, kus hinnad langevad, siis äh, ja, ja konkurentsivõime paraneb, siis see iseenesest või ei ole ju halb, sest tarbijatel on madalamad hinnad, võttes, võttes arvesse seda, et palgad on madalamaks läinud. siis tegelikult asi ei ole nii hull ärgem ajagem asju segamini, Kreekas on asjad ühtemoodi, nad peavad konkurentsivõimet kohandama, aga samas Euroop-, eurorühmas deflatsiooniga meil tegelikult mingeid probleeme ei ole ning lõpetuseks selle, seda kohta, mis ütles Servaas, prognoosid. Te mainisite, et me oleme eksinud prognoosidega, eriti just Kreeka osas aga nagu öeldud, äh, siis äh, Iirimaa puhul me nägime olukorda väga hästi ette. erasektor äh, Iirimaal oli kaasatud, me arutasime ametiasutustega, kes pidid kava rakendama. Nad ei olnud öö, makseraskustes. praegu tundub, et Iirimaal on avalik sektor palju paremas seisus kui erasektor, võrreldes sellega, mis e-, eelnevatel aastatel oli, nii et tegelikult olukord on üsna hea, aga see ei tähenda seda, seega eh, komisjon võtab oma tööd tõsiselt. viimasel, eelmisel nädalal kuulsime me Econis, et äh, inflatsioon on toimumas, aga nüüd me kuuleme komisjonilt, et äh, on olemas õiget sorti deflatsioon, nii et on justkui õige ja vale ja lähme nüüd tagasi Werner Langeni järgmiste küsimuste juurde, siis lähme nüüd um,. There will be interpretation for the question. Äh, tõlge ilmselt lõpeb siin sealt maalt, kust vastused algavad. Werner Lange saab kõigepealt sõna suur tänu, pärast paljude küsimuste esitamist tahaksin teha lühidalt. olete saanud äh, mandaadi komisjonilt ja nõukogu finantsministrit, äh, rahandusministritelt ja küsimus on, miks pärast äh, ei ole siin nende esindajad kohal, mikspärast on väga erinevaid hinnanguid antud sellele olukorrale Eh, teine küsimus, kui te vaatate täna tagasi ajas, te räägite erinevatest prognoosidest, te räägite konkreetsetest arvudest, mida me võime ehk usaldada, aga mida te teeksite täna teisiti? kuidas eh, nüüd pärast kolmeaastast kogemust teie prognoosid edasi lähevad ning kuidas eh, pärast palkade ja hinnangut, hindade allalöömist te hindate oma eesmärkide tulemusi, kas võiksite midagi täna teha teisiti? ja edasi, kuidas kohapeal programmi riikide olukord teile paistab? Eh, Diogo. Diogo, palun. suur tänu, Sharon. ma tahaksin alustada, et eh, ma saan aru, kui öeldakse, et need riigid, kes oma riigi rahandust korras ei ole hoidnud, eh, Eh, peavad kohanduma ja kõvasti selleks, et üldse sellest olukorrast välja tulla. nüüd teatud inimeste puhul arvatakse, et see, mis Portugalis on juhtunud ja mõtleme tõepoolest siis nende raskuste peale, mis riik on läbi teinud, et seal paljud ütlesid, et paljudki on valesti tehtud, aga täna ei taha samas keegi sellest midagi teada, ei taha vastutust võtta. nii et küsimus, meil on täna riigid mis on kriisiolukorras ning meil on äh, sotsiaalne plaan, meil on kohandumisprogramm kriisiga, meil on konkreetsed arvandmed äh, töötuse kohta ja need teevad väga ärevaks, peab ütlema. kas komisjonis jälgitakse neid näiteks töötuse protsente ja kas nende arvude taustal arvate te ikka veel, et teie programmid on hästi tööle hakanud kas siin ei ole nüüd äh, olnud vajakajäämisi või kuidas? teiseks, teile on ka ilmselt teada, et äh, paindlikkust on ikka ja jälle vaja selleks, et sellest olukorrast välja tulla. ning ka rahvusvahelised organisatsioonid on jõudnud sinnamaani. mikspärast äh, sellist paindlikkust Troika vastu ei võetud, võtnud? Äh, meil on siin erinevad äh, olukorrad erinevates riikides, Iirimaal ja Küprosel on olnud panganduskriis, äh, Portugalis majandus- ja rahanduskriis, nii et väga erinevad kontekstuaalsed tegurid. me ei saa seetõttu kõike ühe sama mõõdupuuga mõõta. kas te tõesti ei arva, et meil võiks olla ehk, ehk rätseplahendused kohandumise jaoks? suur tänu, Sharon, tahaksin teha lühidalt ja küsida konkreetsemalt. minu küsimus on äh, härra Deruusile, ütleb proua Budimata, nagu te teate, on tegemist väga ajakohuse aruteluga, sellepärast et äh, Kreekas algab äh, jällegi taastusprogrammi ülevaatamine ning nagu te ütlesite, siis esmase ülejäägiga võib ehk kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks juba äh, Kreekas arvestada, see on varem, kui oodati. ja komisjon on küsinud tegelikult ka, et kas selline ülejääk on üldse jätkusuutlik. Eurostat peab seda hindama käesoleva aasta lõpuks. ja minu küsimus on, kuidas me seda ülejääki saaksime muuta kuidagigi jätkusuutlikuks, kas edasiste fiskaalsete meetmetega või ressursside vähendamisega äh, reaalmajandusse, kas me esmaste vahendite ülejäägi saaksime niimoodi muuta jätkusuutlikumaks ning kuidas siis järgneb sellele taastumine? ja viimane asi, küsimus, mida kolleegid juba esitasid. kas te võtate arvesse ka sotsiaalset ja poliitilist dimensiooni, mis puudutab äh, stabiilsust ja mis on äh, programmide eduka rakendamise jaoks ülioluline. suur tänu. suur tänu, ütleb äh, Sharon Bowles, läheme nüüd vastuste juurde, kõigepealt tahaksin tänada tõlke, ütleb kõneleja, kes on andnud juba oma ajast veerand tundi lisaaega meie jaoks, aga nüüd on nende tööpäev lõppenud. nii et jõuame komisjoni esindajate juurde.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 aga on vaja tasakaalustada äh, nii kaubeldavat kui mitte kaubeldava osapoole vaheline tasakaal, seda Portugalis, Hispaanias ja ka teistes riikides ja äh, tööturu reaktsioon on olnud tugevam, kui me arvasime ja seda me ei osanud ette näha. nüüd paindlikkusprogrammides ma ütleks, et jah programmides on väga palju paindlikkust ette nähtud. isegi kui riikidel on enam-vähem sarnased probleemid, on nad samas väga erinevad ja ka riigiüleselt on väga suured erinevused. näiteks Iirid, kui võrrelda Kreekaga, siis väga suur on erinevus. Iiri puhul koondati tähelepanu enamasti pangandussektorile, Kreekas äh, eelarve väga dramaatiline olukord ja paindlikkus majanduses on suurem Iirimaal kui Kreekas ja seda on ka programmides kajastatud. me ei kutsu seda paindlikkuseks, vaid see on tingimuslikkus, mis on kohandatud äh, igale riigile sellele vaatamata teil on väga sarnased programmid pangandussektori jaoks, konkurentsivõime jaoks, fiskaalkonsolideerimise jaoks. nüüd teine element paindlikkuses on see, et ette, eh, EMU läheb ette ka muudatusi, sest tegemist on sellise kasvava dünaamilise organismiga eh, ja EMU võib muutuda, kas Troika taotleb seda või liikmesriigid taotlevad seda ja eh, Kreekas, Portugalis on teistsugused meetmed kui EMU kaudu ette nähtud ja kui need annavad tulemusi, siis olgu nii. ja EMU ei ole midagi, mis oleks raiutud kivisse, on võimalik muutusi teha. ja Kreekast proua küsis, et miks me ootame. me ootame seetõttu, et me tahaksime, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta arvud oleksid ametlikult kinnitatud arvud, et me saaksime neid kasutada, aga neid me ei saa kätte enne kui aprillis kaks tuhat neliteist ja siis aprillis kaks tuhat neliteist me täpselt teame, millised tulemused olid aastal kaks tuhat kolmteist ja miks siis peab ootama, muuhulgas ka seepärast äh, et me peame aasta lõpu ära ootama ja saama Eurostatilt ja Kreeka statistikaametilt andmed kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta ja see on see alus, millel, mil, millel tuginevad Eurogrupi otsused novembris, detsembris jah väike ülejääk äh, Kreekale äh, on jah kavandatud, aga me teame, et neli äh, koma viis on see eesmärk, mida taotleda. jah, kolm, tõesti juba on positiivseid tulemusi ja arvud on erinevad, kui palju, aga samas on endiselt vaja maksudest kõrvalehiilimise korruptsiooniga võidelda. nüüd viimane punkt on sotsiaal öö, küsimused, aga jah, väga palju on rõhku pandud ka sotsiaalsetele kaalutlustele nendes programmides. me teame, et tuleb koormat võrdselt jagada, sest kui leitakse, et koorem ei ole õiglaselt jaotunud, siis on see majandusele halb ja ka avalikkuse toetus siis sellisel juhul jääb ole saamata. nii et väga tähtis on õiglaselt koorem ära jaotada. jah, jälle maksudest kõrvale hiilimine on tähtis mitte ainult tagamaks eh, majanduse efektiivsust, vaid ka, et poliitilisel toetus oleks majanduses olemas. jah, see on, mida ma tahtsin rõhutada. nii et veelgi on kaalutlusi kõikides programmiriikides on meetmeid, mis leevendavad eh, kõige rohkem kannatanute koormat, madala sissetulekuga grupid. Nende jaoks on meil ette nähtud meetmed erikohtlemine, samuti sotsiaalohutusvõrkude alased meetmed on meil ette nähtud, me tahame tugevdada eh, sotsiaalset turvavõrku mm, näiteks Kreekas ja selleks on meetmed, on ka meetmed selleks, et parandada äh, Eh, sotsiaaltoetusi, eh, näiteks tervishoiusektor. Eh, kõikides riikides on üheks eesmärgiks paremini, õiglasemalt finantseerida tervishoidu ja tagada juurdepääs tervishoiule, mitte igal pool ei ole see korras ja seegi on programmis kajastatud ja veel Iiri valitsus näiteks on leidnud, et finantsabiprogrammid on neid tohutult aidanud Äh, et põhilisi sotsiaaltoetusi rahastada. Nad ütlesid, et ilma programmita äh, nad ei oleks saanud avalike teenuste osutamist jätkata. ja kannatanuks jälle need, kes kõige rohkem juba kannatanud on. nii et sotsiaalkaalutlused on alati korralikult arvesse läinud. ja lõpetuseks Keskpank, palun. Äh. ma tänan. ma saan teha lühemalt sest kolleeg juba siin väga kenasti kõike valgustas. ma tahaksin lisada sotsiaalmõõtme koha pealt ja ka see küsimus, et mida tuleks teha teistmoodi. võib-olla algusest peale tulnuks, ja siin on pean silmas just Kreekat, tulnuks rohkem survet eh, toodete turu reformimisele avaldada me oleme ju üllatunud, kui va suur vastuseis oli sellele ja kui suured huvid seal kaalul olid. ja sellised äh, huvid, äh, mis on ühel või teises sektoris, võivad reforme pärssida. ja tavaliselt on nende huvide taga need inimesed, kes on paremal järjel, need on jõukad ettevõtjad, vaesemate rühmad või suure sissetulekuga isikute rühmad. nii et tooteturgude avamine ja ebaõiglased privileegide kaotamine, mis teatud eh, kutsealadel võimaldavad eh, hinnad väga kõrgel hoida ja see kõik kahjustab tarbijaid. algselt meil oli see Kreekale suunatud programmis ette nähtud, aga eh, tulemusi oli vähe, ettepanekuid et valitsuselt tuli selle kohta vähe ja programmi kestel meie tegime oma poolt ettepanekuid, et kuidas tooteturude reformimisega edasi minna ja sellised reformid aitavad sotsiaalset õiglust tagada. jah, maksuhaldus, noh, maksudest kõrvalehiilimine on ka midagi, mis õõnestab sotsiaalset õiglust ja väga palju oleme vaeva näinud, et aidata Kreeka ametivõimudel ähm, võidelda maksudest kõrvalehiilimise vastu. ma arvan, et ma võin siin nüüd punkti panna. jah, Servaas tõi meile häid näiteid meie jõupingutuste kohta. kui me koos valitsustega maha istume ja arutame seda teemat, siis tõesti on nad väga mures selle pärast, mida peavad läbi tegema kõige rohkem puudust kannatavad grupid. ja Troika partneritega ja valitsustega me tegeleme sellega, me tõesti tahame võimalikult kiiresti kriisile lõpu teha ja me tahame, et sissetulekud kasvaksid ja tööhõive kasvaks, aga me tahame ka, et majandused muutuksid vastupanuvõimelisemaks tulevastele šokkidele ja majandusstruktuurides esinev jäikus suurendab sotsiaalseid kulusid, tööpuudust ja me ei taha, et kui järgmine ülemaailmne finants või mis iganes kriis, šokk tekib, et siis jälle äh, kõik kordub, nii et olgem juba praegu valmis ja muutugem vastupanuvõimelisemaks, et riigid tuleksid toime järgmise šokiga ja äh, et see ei oleks siis tulevikus nii sotsiaalselt kulukas ja et tööpuudus nii hulluks ei kasvaks. ja tähtis on äh, seda kõike äh, mõista ja neid ideid jagada. ma tahan kõiki tänada, kes äh, pärastlõunal siin paneelides osalesid, ma vabandan, et väga kiireks läks, jah, me jagame ühte eesmärki, me tahame kriisile lõpu teha, me tahame tagada majanduskasvu ja stabiilsuse, aga samas on ka tähtis, et mm, äh, rahva ja parlamendi äh, omalus nõuab, et kõik oleksid paremini kaasatud kohe alguses protsessidesse, mitte ei peaks siis tagantjärele tarkusega neid asju arutama